Well. Facciamo così, eh? usiamo questo qui. No, I'm, no, I don't have it to use it. Okay. If I remember. and so, dear colleague, we can uh, start. head kolleegid, äh, alustame tööga. palun võtke istet. Äh, meil on ootamas ees täna pärast, päris põnev pärastlõuna Äh, läheneda itaalia keelele, ütleb äh, esinaine. kõigepealt on meil vaja võtta vastu päevakord, kinnitada ära päevakorra projekt, kui ei ole vastuväiteid, siis äh, loeme selle kinnitatuks. tänane tõlkerežiim Äh, Prantsuse, Saksamaa, Itaalia, Inglise, Kreeka, Hispaania, äh, Soome, Tšehhi, Estonia, Ungari, Eesti, Ungari, Poola, Slovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia keel. ja ma tahaksin tuletada teile meelde ka, et veebi teel kantakse seda koosolekut üle nagu teate, siis tegemist on erakorralise meie komisjoni koosolekuga ja mul on väga hea meel, et meil on Euroopa audiovisuaalsektori vaatluskeskuse spetsialistid kohal, me oleme tahtnud neid siia kutsuda ja nad mängivad väga olulist rolli, eriti praegu, kui me räägime digitaalse ühisturu strateegiast Euroopas ning samuti äh, üleüldiselt äh, AVMS direktiivist, mis on äh, väga oluline selles kontekstis. Euroopa audiovisuaalsektori vaatluskeskus viis äh, lõpule äh, siis avalik-õigusliku meediaraporti koostamise. Te teate, et selles valdkonnas on Äh, vaatluskeskusel väga äh, tugev spetsialiseerumine ning oluline on ka see, et me erinevates äh, liikmesriikides seda valdkonda võrdleksime ning erinevatest algatustest ja tegevustest me täna siin kuulemegi. loomulikult vaatluskeskusele tahame me avaldada tänu kogu tehtud töö eest viimaste aastate jooksul, aga tahame öelda ka seda, et meid väga huvitab äh, see, et me saaksime äh, siis audiovisuaalse vaatluskeskuse rolli tugevdada. Äh, me tahame, et vaatluskeskus saaks võrrelda andmeid ning jagada omavahel andmeid, andmeid just, mis puudutab uurimistegevust ja erinevaid Euroopa Liidu riike hiljuti kutsuti ellu oma viise andmebaas, kus on kaasatud üksteist tuhat telekanalit, kolm tuhat nõudmisel teenust ning kaheksa tuhat erinevat meediaettevõtet Euroopas. seda andmebaasi koostamist komisjon toetas kaks aastat tagasi. Eh, arutame seda täna ka Euroopa Komisjoniga eh, me arvame, et komisjon ei tohiks praegu oma toetust vähemaks võtta, praegusel hetkel on üks selline tegevuse jätkamine väga strateegilise tähtsusega. ja äh, muidugi Euroopa Audiovisuaalne Vaatluskeskus on Euroopa Liiduga väga tihedalt seotud, selle nõukogus on ka Euroopa Liidu esindaja, nii et äh, liidu institutsioonid on seal esind-, esindatud äh, ning eh, Euroopa looprogramm ütleb, et eh, audiovisuaalne eh, vaatluskeskus peaks olema meediaprogrammi kaasatud. nüüd tahaksin teile tutvustada meie külalisi. kõigepealt proua Susann Nikoltšev, kes on vaatluskeskuse tegevdirektor, kes räägib meile kümme minutit sissejuhatuseks oma tegevusest Äh, millega siis täpselt vaatluskeskus tegeleb. edasi annan äh, sõna härra Fontanile, äh, kes on turgude ja rahastamise informatsiooni üksuse juht ja Äh, proua Capello, õigusalase teabe peade äh, osakonna juhataja. kõigil on kokku kakskümmend viis minutit kõneaega ja siis on meil küsimuste ja vastuste voor, mis tähendab, et kokkuvõttes on sellele teemale täna pühendatud üks tund. nüüd annaksin proua Nikoltševile sõna ja suur aitäh, et tulite Thank you very much, madam chair. suur tänu, proua esinaine, selle äh, kena sissejuhatuse meie vaatluskeskuse kohta. tere pärastlõunat kõigile ja suur tänu teile, et te kutsusite meid siia ja andsite võimaluse jagada teiega meie kogemusi, meie tööst, see on töö, mille üle me tunneme uhkust, teeme hea meelega ja äh, arvestades seda, et mida rohkem seda kasutatakse, mida kasulikum see on, seda rohkem me äh, rõõmu tunneme, see oli üks näide sellest äh, avalik-õiguslikust ringhäälingust äh,, kuidas vaatluskeskus saab ka teie elu kergemaks muuta ja kuidas see saab panustada äh, õnneliku, hästi toimiva pikaajalise audiovisuaalsektori tegevusse Euroopas. mul on raske ülesanne anda teile kümne minuti jooksul ülevaade meie vaatluskeskusest ma annan endast parima, ma ei püüa piirduda ainult äh, kainete faktidega, minu kolleegid, kaks kolleegi tutvustavad teile fakte, vaid ma tahan teile rääkida sellest, kes me tegelikult oleme. Äh, vaatluskeskus on, ma ei tea, kui hästi te näete kuvatavaid slaide, meie vaatluskeskus on nagu pöördplatvorm, nagu siin on näiteks näide plat-, pöördeplatvorm nüüd rongide jaoks, kui on vaja suunda muuta mida meie teeme, loomulikult meie ei vea kaupu ja reisijaid, vaid meie edastame teavet allikast tööstusele, põhiliselt tööstusettevõtetele, sest vastavalt meie põhikirjale me peame just tegutsema selle suunal ja see eesmärgil meid ka loodi, kuid see on omavahel ka seotud ja see on lahutamatu, et me edastame teavet ka poliitika ja otsustajate jaoks. meie vaatluskeskus ei ole pelgalt pöördplatvorm, ja keskel ja ma kardan, et ei näe seda ähm, pilti keskel, äh, siis me oleme ka sild, sild, mis äh, võimaldab tagada korraliku arusaadava teabevoo, äh, et faktid, arvandmed, isikuandmed on omavahel seotud ja on see suunatud õigel teel õigele saajale. me tahame teid abistada teatud küsimuste arutelul, et te saaksite neid edasi arendada oma aruteludes ja samuti äh, see on ka põhjus, miks me on pöördplatvorm, äh, peame olema väga paindlikud. me peame pidevalt kohandama meie klientide vajadustele, nagu te teate, tööstussektor areneb kiiresti ja me püüame teinekord neist samme eespool olla ning juhtida nende tähelepanu küsimustele, mis saavad nende jaoks olulised olema ja püüame neid lahata ning selgitada nii varakult kui võimalik, et inimesed oleks neist teadlikud ja lõpetuseks, kui me räägime meie vaatluskeskusest, siis meie puhul on tegemist väga väikese haldusüksusega ja me püüame korraldada kogu seda infot ja suhteid nende võrgustikega, kellega me koos töötame, et edastada neile neutraalselt infovood. meil ei ole lubatud poliitikat teha, see on osa ka meie äh, põhikirjast ja see ongi meie vaatluskeskuse tugev külg. ja kuna me poliitilisi küsimusi taga ei jää, siis meid usaldatakse ja me püüame alati tagada kogutava informatsiooni, edastavate informatsiooni kõrgemat kvaliteeti kui nüüd seda asja kainemalt selgitada, siis vaatluskeskus kokkuvõtvalt mida see vaatluskeskus tehniliselt endast kujutab? meil on äh, laiendatud osaline kokkulepe Euroopa Nõukoguga audiovisuaalsektori puhul on see, et mitte kõik Euroopa Nõukogu liikmed, neid on nelikümmend kuus, osalevad selles, aga need, kes soovivad selles osaleda, teevad seda ja seetõttu meil on osaline kokkulepe. me asume Strasbourgis ja seda seetõttu, et me oleme seotud Euroopa Nõukoguga ja me eksisteerime juba aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaks. meie liikmed, meie liikmete seas on kolmkümmend üheksa Euroopa riiki ja väga äh, spetsiifiline liige ja seetõttu on meil see laiendatud äh, kokkulepe, Euroopa Liit on meie liikmeks osaline kokkulepe ei saaks seda võimaldada, aga laiendatud kokkulepe võimaldab seda ja me oleme hiljuti laienenud ka teistesse piirkondadesse ja esimesena, kuid loodetavasti mitte viimasena, on uus liige meiega liitunud ja see on Maroko eelmisel aastal. meil on suhteliselt väike eelarve, kaks koma viis miljonit eurot, mida me kasutame ainult meie tegevuskavade elluviimiseks kõik on hõlmatud selle eelarvega, meie palgad kuni kõigi paberlehtedeni, millele me trükime oma trükiseid või kirjutame ise. millega me tegeleme? me tasuta jagame informatsiooni, põhiliselt tasuta, välja arvatud mõningad väljaanded, mida me peame müüma, sest meie põhikiri nõuab, et me ka ise raha teenime kuid see võimaldab meil teenida sissetulekut ka teenuste pealt ja sinna suunas me liigume, sest nagu te teate, et igasuguste trükiste väljaandmine on väga raske ülesanne ja see raha ei sisse ei too. me töötame kahes osakonnas ja need kaks osakonda äh, on sümboolselt esindatud minu kõrval istuvate kahe isikuga äh,, igaüks neist juhib ühte nendest osakondadest üks osakond äh, jälgib olukorda turul ja turul olemasolevaid rahalisi vahendeid ja teine osakond tegeleb õigusküsimustega. ja niimoodi on ka tänased ettekanded üles ehitatud, et teil tekiks parem arusaam sellest, kuidas me tegutseme avalik-õigusliku ringhäälingu meediasektoris. ja viimasena mainiksin ka seda, et meil on üheksateist töötajat, kellel on alalised lepingud mõnikord me peame kaasama täiendavat personali, kui meil on mingid konkreetsed projektid, mida ellu viia, siis me peame värbama juurde lisatööjõudu, kuid mitte rohkem kui kuni kakskümmend viis inimest. me oleme väike meeskond ja jääme selliseks, me peame tegutsema tõhusalt, kuid äh, see annab meile ka unikaalse võimaluse jälgida kõike see, mida me välja arendame algusest lõpuni. meil ei ole nii palju töökeeli nagu teil, meil on kolm töökeelt, prantsuse, inglise ja saksa keel on meie töökeelteks. jätkates nüüd sellel teemal, millised on seosed Euroopa Liiduga, ma juba mainisin, et Euroopa Liit on vaatluskeskuse liige ja on esindatud seal Euroopa Komisjonina tavaliselt peadirektor Riske Nekt, eh, kes samuti osalevad meie juht- ja nõuandvates organites, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu tasandil tööstusettevõtete esindajad, et meil oleks ka teada, mis toimub tööstussektoris ja mille kohta me peaksime aru andma. nüüd näitab äh, ekraan midagi naljakat, kuid pole lugu. Äh, tulles tagasi meie koostöö juurde Euroopa Komisjoniga vaatluskeskuse vajadus teabe saamiseks on just see idee, mida Euroopa Komisjon reklaamis ja edendas ja aitas meid eh, luua ning on aktiivselt osalenud vaatluskeskuse töödes tegemistes. Eh, te teate, enamik teist teavad, teate eh, meie vaatluskeskusest, te sageli peate ju koostama aruandeid, kui te eraldate meile rahalisi vahendeid ka näiteks liikmemaksudeks meil on ka konkreetsed sidemed komisjoniga konkreetsetes küsimustes äh, nagu näiteks hiljuti oli äh, animatsioonialane uurimis ja teine projekt puudutas Mavisa andmebaasi. komisjon võttis meiega ühendust palvega selline andmebaas luua, et oleks hea ülevaade sellest, millised äh, ringhäälinguettevõtted Euroopas on olemas ja millised nõudeteenuseid pakutakse ma tahaksin teid tänada selle eest, et te hoiate silma peal meie tegemistel ja kutsun teid üles, üles otsima meie abil neid teenuseid ja see annab meile ka motivatsiooni jätkata ja annab meile tagasisidet. millega me tegeleme ja miks siis äh, avalik-õiguslik ringhääling? põhimõtteliselt äh, meie tegevuste ring on üsna dünaamiline, kuna äh, tööstussektor muutub, ka meie peame muutuma ja me peame arvestama ka muutuvate vajadustega informatsioonivaldkonnas, keskendudes äh, filmile, televisioonile, videole, nõudeteenustele ja BSP kuulub sellesse mandaati ja on olemas mõned konkreetsemad küsimused, millega me regulaarselt tegeleme, need on need neli aspekti, mis on siin loetud, majanduslik tähendus, Gilles Fontaine räägib sellest pikemalt, mitmekesisus ja pluralism, see on samuti väga oluline avaliku-õigusliku teenuste jaoks, ja konkurents ning riigiabi, vastavad õigusaktid on samuti olulisel kohal seoses uue tehnoloogia arenguga ja nendega seotud teenustega. see on ka äh, asi, millega meie tegeleme ja te peaksite kasutama neid, nagu siin on loetud, kas vahetult, kasutades meie andmebaase, registreid või tellides meie teenuseid. me võime selle teile välja jagada et te leiate tee meie juurde ja olete seeläbi informeeritud nendest küsimustest, mis on teie töö jaoks vajalikud. tänan. suur tänu selle väga olulise tutvustuse eest oma tegevuse kohta ja me võib-olla jagame välja ja võib-olla kolleegid on seda juba teinud, ka need aadressid. ja nüüd ma annan sõna härra Fontanile, kes on teabe turgude ja rahastamise teabe osakonna esimesi kes räägib siis, kuidas on avaliku õigusliku ringhäälingu teenuseid kaardistatud? Mm, suur tänu. jah, ma toon teile mõned arvud meie avaliku teenuse ringhäälingu, avalik-õigusliku ringhäälingu kohta, kas siis slaididega või ilma. jah, siin see ongi ma tahaksin pisut tagasi minna meie slaidides, et leida üles õige koht. I am sorry. I do press yeah.. Hmm. Okay. So I, I guess we will give you the, the slides uh, later on when, when, uh, when it works. So slaidid esitame siis hiljem, kui tehnoloogia jälle toimima hakkab. paar kommentaari, paar arvu, mis on meie andmebaasist, mida mainis äh, proua Kosta ja mis äh, võimaldab äh, telekanaleid ja veebiteenuseid nende üle see seiret teostada kui rääkida sellest, mida äh, avalik-õiguslik ringhääling äh, Euroopas tähendab, siis umbes tuhat kolmsada avalik-õiguslikku telekanalit on Euroopas, sealhulgas suurem osa neist äh, tuhande kolmesajast kaheksasada on kohalikud kanalid. pidage siis meeles avaliku õigusliku ringhäälingu rolli, see on siis äh, kohaliku äh, televisiooni kohaliku ringhäälingu pakkumine. kui me vaatame nüüd, kui palju on Euroopas üldse telekanaleid, siis äh, viisteist protsenti kõikidest telekanalitest on, on Euroopas, Euroopa on väike siis maailma tasandil ja viisteist protsenti kõikidest telekanalitest on aga Euroopas avalik-õiguslikud ja kui me vaatame, millised on, millised kanaleid pakutakse digitaalselt, siis siin on avalike kanalite osakaal suurem, kakskümmend protsenti, see on siis DTT ja kui me nüüd veel vaatame avalik-õiguslikku ringhäälingut, siis saab analüüsida seda ka turuosa kaudu, vaatajate arvu kaudu, sellest ei piisa muidugi näitajana, kui me analüüsime, kui palju on kanaleid, tuleb vaadata, kui palju on ka vaatajaid-kuulajaid. kõige huvitavam ongi see, et Euroopa riikides on olukord väga erinev avalikud teenused võivad vaadata näiteks kümme protsenti ainult mõnedes riikides ja on riike kus, kus viiskümmend protsenti vaatajatest vaatab avalikke õiguslikke kanaleid. riigiti on siis olukord väga erinev ja väga raske on rääkida siis üldiselt avalik-õiguslikust ringhäälingust, sellepärast et turu olukord on riigiti äärmiselt erinev miks nii, osaliselt ajaloolistel põhjustel, ka konkurentsiga seotud põhjustel, erasektori pakutava konkurentsi tõttu ja samuti ka rahastamistõttu erinevates riikides rahastatakse avalik-õiguslikke kanaleid erinevalt. väga erinevad on siis need vaatajate määrad ja üks huvitavaid küsimusi on see, et kas need vaat-, see vaatajate arv suureneb või väheneb. ja jällegi suuremas osas liikmesriikides avalik-õiguslike teenuste äh, turuosa väheneb, aga mitte kõikides liikmesriikides kas äh, probleem on tingitud äh, ringhäälingust endast, avalik-õiguslikust ringhäälingust endast, ma ütleksin ei. Äh, probleem on pigem tingitud sellest, et pakkumine on suurem ja televisioon on nüüd killustatum, kihistatum ja see tähendab seda, et avalik-õiguslik kanal ja teised kanalid on kõik samas olukorras, kõik kaotavad natuke turuosa mainisin siin varem ka ressursse, mida avalik-õiguslikule teenusele eraldatakse ja kui nüüd asju õigete nimedega nimetada, siis peaks ütlema, et kõik avaliku-õigusliku ringhäälingu ettevõtted äh, lähtuvad väga erinevatest ärimudelitest, rahastamismudel on väga erinev riigiti. mõningates riikides tuleb sada protsenti tuludest riigi vahenditest, litsentsitasust peamiselt, aga on riike, kus ähm, riiklik rahastatus moodustab ainult kolmkümmend protsenti, ülejäänud vahendid tulevad näiteks reklaamituludest ja äh, reklaamimüügist ja tele õiguste müügist, väga erinevad on siis riigiti need ärimudelid, nagu ütlesin. väga erinevad ärimudelid ja väga erinevad on ka liik-, liikmesriikide püüdlused rahastada, kui me vaatame, millised on näiteks äh, litsentsitulude kasutamine, siis äh, litsentsitalu ta-, tasu ulatuvad kolmekümnest eurost kolmesaja euroni aastas ja see tähendab loomulikult ka seda, et äh, jällegi avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamine on erinev riigiti. ja siin, siin näete ka, milline on vahekord rahastamisvahendite ja vaatajate hulga vahel teatav äh, kokkulangevus on teatav vastastikune suhe, äh, mida rohkem rahastamisvahendeid äh, antakse avalik-õigusliku ring, mille ringhäälingule, seda rohkem on ka publikut. ja siis veel paar märkust minu poolt. kuidas on arenenud äh, avalik-õigusliku ringhäälingu ressursid Äh, maksulise televisiooni tuludega võrreldes ja reklaamituludega võrreldes. Äh, maksulise televisiooni puhul on kulud natukene kasvanud kiiremini kui avalik-õigusliku ringhäälingu äh, res-, riiklik rahastamisressursid, kuid samas riikliku rahastamise määr on kasvanud pisut kiiremini kui reklaamitulud. üleüldiselt jäävad määrad üsna samaks ja veel mõned arvud teile. kui me räägime maailma tasandil rahastamisest, siis äh, äh, avalik ringhääling moodustab kogu telemajandusest äh, ühe kolmandiku Euroopas. ja jällegi meie Maviise andmebaasist andmeid avalik-õigusliku ringhäälingu ettevõtted on äh, uue meedia vallas väga aktiivsed, viisteist protsenti telekanalitest Euroopas on avalik-õiguslikud, nagu ma ütlesin ja, ja viisteist protsenti online-teenustest sama, samuti on avalik-õigusliku ringhäälingu pakkumisel pakutakse selliseid catch-up teleteenuseid, kõikidel suurematel avalik-õiguslikel ringhäälinguettevõtetel on need võimalused, samuti üks väike osakaal on maksulistel teenustel. tuleb mainida ka seda, et äh, nad kasutavad ära nii võimalik, võimalikult paljusides äh, erakanalitega ja võib siis öelda, et äh, avalik-õiguslik ringhääling on uue meedia vallas üsnagi esirinnas ja ma vabandan, et äh, ma ei saa saanud oma ettekannet slaididega alguses toetada ja minu sõnum oleks, et nii turu osa kui ka rahastamise ülesehituse poolest on avalik-õiguslik ringhääling riigiti väga erinev. suur tänu! võib-olla kolleegid hiljem tahavad küsimusi esitada ja siis see annab teile võimaluse üksikasjalikumalt nendest asjadest rääkida. nüüd annan sõna Maia Capellole, kes on õigusinfo osakonna juhataja Euroopa audiovisuaalse, audiovisuaalse privaatluskeskuses. suur tänu sissejuhatava sõnavõtu eest ja võimaluse eest rääkida pisut selle teema õiguslikest küljest. mu kolleegid tutvustasid teile erinevaid arve, mis näitavad, et avalik-õiguslik ringhääling on veebiteenusena väga aktiivne ja ma räägiksin ähm, siis kolmest põhiküsimusest, miks me sellest siin räägime, kuidas avaliku õiguse ringhääling või avaliku õiguse meedia peaks veebis arenema ja kolmandaks, kust tuleb online tegevuseks raha miks on nii huvitav rääkida nendest online teenustest, seda peaksid endalt küsima juristid pärast, kui seda, kui on tutvutud majanduse äh, aruannetega varem oli kõik väga selge, äh, me teadsime, et äh, sagedusi polnud eriti palju pak-, ja ettevõtteid või pakkujaid oli väga vähe, äh, riigid otsustasid, et selle järgi, kuidas on pluralistlikum, õiglasem ja nii edasi ja nii edasi ning seetõttu peaks avalikul tasandil pakkuma ka ringhäälingut. esimesed E, alguses oli rahastamine võib-olla ainult riigikassast, mm, ka teenuseid pakuti võib-olla riigi juhtimisel alguses ja siis vaikselt hakkas ka äh, avalik-õiguslik ringhääling arenema koos äh, erakonna, esimeste erakanalitega ja siis tekkisid probleemid, sellepärast et loomulikult püüti jagada sama koogitükki ja vahendeid kasutati samade eesmärkidega teine küsimus siis, miks siis on meil üldse avalik, äh, avalik-õiguslik meedia ja kas äh, selle loomise põhjused endiselt kehtivad? mina ütleksin, et varem kui kunagi varem, seda on ka Euroopa Parlament oma resolutsioonis äh, üsna hiljuti öelnud, ma teile ei pea seega seda meelde tuletama, Euroopa Nõukogu on seda öelnud ja nii liikmesriikide kohtud kui ka Euroopa Liidu kohus, Euroopa Kohus ja Euroopa Komisjon, kõik on seda öelnud nii et ju siis selles ikka oma tõepera sees on. miks see siin nii oluline on? teoreetilisest kirjandusest võite lugeda, et, et internet ise on põhjenduseks, sellepärast et sisu kordaja määr muudab üha olulisemaks selle, et allikad oleksid usaldusväärsed, et mitmekesisus oleks kaitstud et äh, ka need kodaniku, äh, kodanike kategooriad, kes ei ole kõige soodsamas olukorrad, saaksid äh, avalikule sisule juurdepääsu. ja avalik-õiguslik ringhääling soovib sellesse investeerida, neil on oma eesmärgid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Erasektoris on oma eesmärgid, aga avalik-õiguslik ringhääling peab kandma hoolt selle eest, et demokraatlikke, kultuurilisi, hariduslikke väärtusi kaitstakse need teemad ise raha ei tooda sageli. nii et kas varasemad põhjused on ka meedia, uue meedia kontekstis aktuaalsed, vastus on jah, loomulikult. mis seal online'is siis juhtub või veebis? varem oli meedia lineaarne, lineaarne televisioon, raadio oli äh, trükiajakirjandus, kõik meedia äh, tasandid olid lineaarsed. nüüd on mitmetasandilised teenused pak-, kättesaadavad sama seadme abil ja inimesed ootavad, et äh, need teenused on kättesaadavad äh, igal pool, kõikjal, äh, igal ajal ja sama seadme kaudu, et sama seadme kaudu saab juurdepääsu mitmesugustele erinevatele teenustele. ja siin võib tekkida kommertsteenuste ja avalike teenuste vahel võimalik konflikt. tekib küsimus, mis kuulub avaliku teenuse pädevusse, pädevusvaldkonda mis see, mida peaksid avalikud ringhäälingupakkujad äh, veebis tegema, see on küsimus, millega liikmesriigid peavad tõsiselt tegelema. see on äh, tavaliselt valdkond, kus ühtlustamist ei ole, mitte ükski direktiiv seda ei lahka, loomulikult on audiovisuaalsete teenuste direktiiv, mis on neutraalne ja annab äh, kõikidele ringhäälingu pakkujatele samasugused tingimused, aga on ainult olemas sellised nõnda öelda pehmed õigusaktid äh, ja, ja riigi toetus, mida reguleeritakse. ja komisjoni kahe tuhande üheksanda aasta teatis selles valdkonnas on viimane nii-öelda pehme õiguse dokument selles valdkonnas, millest on siis lähtutud. kõikides liikmesriikides on olukord natuke erinev ainuke riik, kus internetist konkreetselt mainit-, internetti konkreetselt mainitakse, need on Belgia, Taani, Itaalia ja Norra, siis äh, mõningates riikides räägitakse, räägitakse veebiteenustest, mõningates äh, veebiteenustest, räägitakse uuest meediast, uuest äh, meediatehnoloogiast, uuest infojaotustehnoloogiast, vanadest uutest tehnilistest platvormidest, väga palju erinevaid äh, termineid, aga kõik need käsitlevad seda, mis juhtub veebis. kuidas siis äh, seda pädevust peaks avalik teenus äh, ellu viima, see jääb liikmesriikide otsustada, liikmesriik otsustab, milliseid teenuseid peaks pakkuma, kas catch-up teenused nagu ja, ja tekstiteenused nagu täiendavad, täiendavad teenused, arhiivid, kultuuripärandiga seotud saated avalik-õiguslikust ringhäälingust, äh, nii et väga palju äh, on, on arhiivides äh, kultuuripärandit avalik-õigusliku ringhäälingu pakkujatel võrreldes kommertskanalitega ja neil on ka kohustus muuta see kättesaadavaks. nii, sellele küsimusele siis ühte, ühtset vastust ei ole, kõik liikmesriigid otsustavad ise, kuidas teha, aga komisjon kontrollib, kas on mingisuguseid otseseid vigu ja kolmas küsimus, kust see raha tuleb? ja jällegi, siin ei ole mingisuguseid konkreetseid ühtseid mudeleid, kõik liikmesriigid otsustavad oma eelistuste järgi, kuidas seda teha. on riike, kus on ainult riigi vahendid kasutuses, on riike, kus kasutatakse segu, rahastamisvahendite segu, liikmesriigiti on mudelid väga erinevad Äh, ka kahe tuhande üheksandast aastast saadik on üks uus element, avaliku väärtuse test nii-öelda, mis on mõeldud just veebitegevusele. me räägime siin uuest äh, tähtsast äh, teenusest, see raske on muidugi otsustada, mis asi on uus ja mis on tähtis, seda otsustavad liikmesriigid. liikmesriigid viivad seda läbi ja, ja see on üsna raske ülesanne, me oleme sellest rääkinud ka oma uurimuses kui te vaat-, sissekäis-, pääsu juures, ukse juures vaatasite, siis nägite seal meie raportit, mis kohe ka veebi üles pannakse, teie olete praegu esimesed, kes saada, saavad selle raportiga loodetavasti tutvuda ja mis teile loodetavasti ka huvi pakub. aga siis selles raportis me räägime ka sellest, mida me, mida see viimase kuue aasta jooksul on toimunud, alates kahe tuhande üheksast aasta, üheksandast aastast ainult pooled liikmesriigid on otsustanud selle ülesande läbi viia mõned äh, on, ei ole otsustanud veebi äh, vahendeid kasutada, mõned on otsustanud, et tegemist pole piisavalt tähtsa teenusega. liikmesriigid on siiski viinud läbi selle katse, selle testi selleks, et määrata, mis on avalik-õigusliku ringhäälingu teenuste veebiversiooni äh, lisandväärtus demokraatliku ühiskonna arengu seisukohast, teiseks turu mõjuhinnang, et vaadata, milline on selle mõju äh, konkurentsile, piiriülesele kaubandusele. ja kui selle teisele osale on vastus negatiivne, mis on väga ebatõenäoline sellepärast et me räägime riigi toetustest siin ja tavaliselt on sellel oma mõju, siis pärast seda tuleb kolmas samm, et vaadata, milline on negatiivne mõju turule ja positiivne mõju avalikule väärtuskogumile. tegemist on väga keerulise ülesandega, väga kalli ülesandega, Ühendkuningriik on üks, kes viis selle läbi iga test äh, läks maksma rohkem kui pool miljonit eurot. Nad kasutasid äh, ekspertide nõuannike abi, need mudel, rakendati erinevaid mudelisid ja väga imeli-, väga äh, huvitav oli see tulemus, paraku minu aeg saab läbi, ma soovitan teile, et lugege see raport läbi ja loodetavasti see teile meeldib ja kuulub teie lemmikkirjanduse alla. suur tänu, Maia Campello! Capello selle väga huvitava ettekande eest. mina räägin nüüd edasi itaalia keeles. saite selle üsna, äh, te, te avaldasite selle trükise alles täna. väga huvitav. nii et äh, esimest korda täna võite lugeda sellest äh, uuringust veebitegevused avalik-õigusliku meedia pädevuses ning selle rahastamine, tegemist on väga keerulise teemavaldkonnaga ning äh, kahtlemata see teema kerkib meie töös ikka ja jälle esile. digitaalse ühtse turu raportöör kultuurikomisjonis on selle teemaga väga põhjalikult tegelenud see kõik on üks osa digitaalse ühtse turu strateegiast ja kultuurikomisjon on väga aktiivselt osalenud selles töös. ma annan sõna kõigepealt proua Jakonule, meie aseesimehele ja, ja siis äh, Evelin ja siis nii edasi. <laughs> suur tänu. olge head, pange pähe kõrvaklapid, ütleb kõneleja Äh, tahaksin esitada teile küsimuse. Äh, tundub, et on selline tehnoloogiline kannibalism, millest siin räägitakse. Äh, mida see siis tähendab? tundub, et kinotööstuse neelab alla televisioon ja televisiooni omakorda neelab alla internet. samas kirjasõna äh, on ka interneti poolt alla neelatud. nii et äh, nende fenomenide eest on vastutavaks praegu tehnoloogilised äh, edasiminekud, mis väga kiiresti aset leiavad. minu enda koduriigis on väga hea näide, mis on minu arust väga palju ütlev. Rumeenias, minu koduriigis, on väga suur audiovisuaalne Eh, sektor, väga suur eraõiguslik kanal, mis eh, on väga suur ja väga pikaajalisete traditsioonidega, aga praegu on see läbi kukkumas. Eh, selle avalik-õigusliku traditsiooni rahastamiseks on meil avalikud vahendid, samuti osaliselt rahastatakse seda ka reklaamirahast, aga sellegipoolest tundub, et kanal on minemas pankrotti tahaksin küsida audiovisuaalselt vaatluskeskuselt, kas sellised probleemid on teada-tuntud ning kas on võimalik teil anda äkki Rumeeniale nõu? võib-olla on võimalik läbi viia mingi audit ja see oleks abiks. suur tänu. võtame küsimusi kokku ja siis äh, saab neile ka vastata. Äh, proua Kammerveer, palun suur tänu, suur aitäh teile selle sissejuhatava sõnavõtu eest, mis tegi meile kõigile selgeks selle, kuivõrd erinevad on kontekstuaalsed tegurid erinevates liikmesriikides. ja ähm, avalik-õiguslikke ähm, määrusi on meil äh, AVMS äh, direktiiv ja nii edasi erinevates liikmesriikides, samas aga rakendatakse neid reegleid erinevaid ja küsimus siin on eelkõige selles, kui me räägime meediakanalite konvergentsist ning sellest, et otsustada, mis on lineaarne ja mittelineaarne meedia, minu arust ei ole see üldse ajakohane enam praegusel hetkel. paljud on öelnud ka seda, et äh, ikka ja jälle rõhutatakse seda, et avalik-õiguslik äh, sektor äh, on õigustatud eh, ka siis, kui me mõtleme uute meediaväljaannete peale. Saksamaa kohta võin ma öelda, et meil on eh, avalik-õiguslik süsteem, mille me võtsime brittidelt üle. Eh, britid omakorda kopeerivad nüüd meie mudelit, see on väga hea, sellepärast et sellel avalikult õiguslikul kanalil või kanalite võrgustikul on väga selge eesmärk täita, see ei ole konkreetse tehnoloogiatega seotud, vaid selle eesmärk on ikkagi tagada inimestele informatsioon, ajaviide ning äh, aidata kaasa äh, ka identiteedi leidmisele ühiskonnas äh, ning võimaldada kodanikele mingisugust ühtset alust. seetõttu on ka oluline, et te veel kord rõhutasite seda, et see konkreetne eh, Äh, ülesanne, mis avalik-õiguslikel kanalitel on kanda, ei ole ka uue meediaajastul mitte kadunud. Äh, avaliku väärtuse test, äh, mina ise olen Lääne-Saksamaa avalik-õiguslike kanalite nõukogusse ja ma tean tegelikult, kuivõrd raske see kolme sammuline test Saksamaal, kuidas me nimetame seda, tegelikult on see siis väärtustest, Äh, sellest saavad kasu ainult väga suured meediakontsernid. Need äh, kolmesammulised testid on äh, nende jaoks selliseks kullaauguks, kus nad väga palju teenivad ja ma ei usu, et ajakohane on praegu selliseid kolme sammu testi või, või avaliku väärtuse testi üldse teha tänasel päeval. sest nagu öeldud, avalik-õiguslik äh, leping on, mis tuleb äh, ellu kutsuda hoolimata sellest, kuidas äh, tehniliselt üle kantakse, ükskõik, kas inimene vaatab telekat DVD kaabeli, kaabli, satelliidi, antenni, telefoniekraani või muu vaheldusel. nii et tekiks küsimus sealt tulenevalt minu jaoks, kas avaliku väärtuse test eh, online'is on asi, mida meil tänasel päeval üldse vaja on. Eh, tahaksin teie reaktsiooni ja vastust sellele küsimusele. Eh, ja veel üks küsimus, mis on alati konkurentsivõimega rohkem seotud. me näeme ikka ja jälle aina rohkem, et nõudmisel sisuga teenused on aina rohkem levinud, Netflix on üks väga hea näide, Saksamaal, Saksamaal on nüüd peaaegu kolm aastat juba oleme kogenud nii avalik-õiguslike kui eh, erasektoris eh, seda, et kartelliõigus eh, Netflixi ära keelas ning eh, erapoole pealt oli see Amazonas, eh, kus eh, erapakkujad tahtsid sellist platvormi koostada. ka see kartelliõiguse järgi keelati ära. ja seetõttu on küsimus teile konkurentsivõimel dimensioonist. kas see ei ole ka konkurentsiõiguse õõnestamine Euroopa teenusepakkujate poolt, kui me kasutame selliseid äh, karme äh, kartelliõiguse kriteeriume, aga samas äh, ei ole Euroopa ülest õigusandlust, mis puudutab välismaiseid operaatoreid. Saksamaal, nagu öeldud, on väga eriline süsteem, nii nagu ka Suurbritannias. meil on väga suured avalik-õiguslikud kanalid aga kolleegidega parlamendis oleme me ikka jälle arutanud, et äh, avalik-õiguslikud kanalid aetakse sassi sageli riigikanalitega. kas te olete teinud uuringuid ka selle üle, äh, kuidas äh, riigi osakaal, millist riik, millist osa mängib poliitika, valitsused, riik üldiselt avalik-õiguslikele kanalitele ning äh, kuidas avalikud äh, kontrollsüsteemid äh, mm, paigas on, mis puudutavad avalik-õiguslikke kanaleid. sellised kontrollid ilmselt on Euroopas erinevates kohtades väga erinevad ja kas sellised kontrollid üldse toimivad? Good question um.... väga hea küsimus, ütleb esinaine edasi järgmine kolleeg. suur aitäh, et äh, tulite täna meile kõnelema. Äh, väga äh, hea on see, et me intensiivselt vaatluskeskusega koostööd teeme, meil on meie komisjonis eesmärk eelkõige luua kultuurilist paljusust ja meediapaljusust ning selle taga on eelkõige hästi toimiv avalik-õiguslik süsteem. järgmise uue aasta sees ilmselt äh, audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi uued ettepanekud tehakse ning äh, oluline oleks minu arust teie poolt äh, täpsustada, kuidas meediateenuste konvergents on mõjutanud avalik-õiguslikke kanaleid viimastel aastatel, kuidas avalik-õiguslikud kanalid on suhtestamas nüüd teiste võimalustega kas äh, selline konvergents äh, on neile jõukohane, kas avalik-õiguslikud kanalid suudavad sellega äh, sammu pidada. minu arust peaks audiovisuaalsete meediateenistuste direktiiv olema eelkõige eesmärgikohane ning see tuleb kohandada tehniliste võimalustega ja minu arust on oluline siin vaadata üle see tekst võimalikult ruttu, sellepärast et Äh, kui me vaatame tänaseid kiireid tehnilisi arenguid, siis meie direktiivid jäävad nendest sageli maha. Äh, te rääkisite siin ka erinevatest struktuuridest, äh, avalik-õiguslikest kanalites, kuidas toimuvad erinevad rahastusmudelid, näiteks Avera partnerlus või ka kaasfinantseerimismudelid läbi reklaami müümise. kas teil on informatsiooni selle kohta, kui kuidas mõjutavad reklaami ostmised ja müümised programmides ka programmide sisu ja kas uued konvergentsireeglid on meedia sisu muutnud, kas paljusus eh, on samaks jäänud või eh, inve-, interneti kiire areng on mõjutanud ka meediakanaleid nii, et kopeerimise ja lõikamise ja kleepimise järgi ainult eh, luuakse meedia sisu kas te peate neid, äh, neid äh, tendentse ka silmas, see on kindlasti oluline ka konkurentsivõimelisusele, äh, kui palju toimetus ise ütleb, mida nad loovad ja kui palju on nende oma loomingut või kui palju võetakse lihtsalt internetis üks-ühele üle. suur aitäh, Sabine, ja nüüd saab sõna Julie Ward. suur tänu teile ettekannete eest. Eh, tegemist on väga mitmekiilise ja eh, kompleksse tehnilise valdkonnaga, aga tahtsin küsida ühe lihtsa küsimuse. tahaksin teada, kuidas te arvestate oma töös laste ja noorukite, eh, väikeste laevaatajate huvidega, sest nemad ei ole tegelikult konsultatsiooni, konsultatsiooniringides sees, aga nad on äh, teleprogrammi ja meedia ning filmide suured tarbijad, meie tuleviku äh, tele- ja raadiopublik, nendega ei ole minu arust piisavalt arvestatud. ja ma tean äh, noortega tööst seda, et noortel inimestel on juba väga konkreetne arusaamad asjadest, neid on vaja kaasata. mis puudutab veel mitmekesisust, siis minu enda koduriigis äh, oli olukord, kus äh, BBC sundis äh, pensionile ühe ähm, pealtkeskja proua, äh, teda peeti vanaks tele-eetri jaoks, aga tema meeskolleegid samas vanuses jätkasid. See naisterahvas kaebas selle loo edasi ja siin kindlasti on küsimus, kes on nähtav, kui me vaatame teleekraanile, kas ja kuidas me näeme iseennast? see konkreetne juhtum, äh, kuigi äh, see naisterahvas võitis äh, selle juhtumi, mina ei näe teleekraanil niivõrd palju mitmekesisust, kui ma tahaksin ja mida saaks selles suhtes ette, ära teha. suur aitäh, Julie. ja nüüd kolleeg Suudrova, palun suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin tänada teid äh, äh, selle uuringu eest, äh, mida te ette kandsite ja ma usun, tahaksin öelda ka, et avalik meedia on ülioluline demokraatliku ühiskonna jaoks ja just sellest perspektiivist näen ma ka, et see uuring on oluline. avalik meedia peab peab äh, tulevikutehnoloogiatega ühte sammu käima, äh, seda ka veebi teel. ja nüüd äh, tuleb mängu raha küsimus. Teie ütlesite, et nendel meediakanalitel, kellel on rohkem raha, on ka rohkem vaatajaid. Poola on siin erinev näide Äh, sellepärast, et äh, nende sissetulek ei ole otseselt äh, vaatearvudega seotud. kuidas Poolas siis, mida tehakse teisiti? ma, kuidas teha, toota sisu kvaliteetselt, kuidas kasutada ära olemasolevaid tehnoloogiaid, ka meedia, mida noored tarbivad, noored inimesed ei istu enam teleka ees, nad ei kuula ka raadiot nii et mina arvan, et raha küsimus on ülioluline, aga mitte see kõige-kõige olulisem. Teie uuringus on toodud välja vaatamiskordade arv ja seda kasutatakse tõhususe eh, indikaatorina, et mõõta teenuse tõhusust, aga samuti on oluline ka avaliku teenuse kui sellise roll. nii et kas te võtate aluseks siis eh, testide tulemused, mis liikmesriikides läbi viiakse? kahjuks ei ole ma suutnud veel seda uuringut detailselt läbi lugeda, aga tahaksin küsida, kas on olemas testi tulemuste ülevaade, kas näiteks on olemas sellised andmed eh, Tšehhi Vabariigi kohta, ma isegi ei tea seda, ütleb kõneleja. see oli siis minu esimene küsimus. edasi, mida te avaliku väärtuse testi tulemustega pihta hakkate? Grazie e ora la kollega Trupp. suur tänu, ütleb esinaine. Äh, kolleeg Trüüpel, palun. suur tänu ka minu poolt, aitäh teile ettekannete eest. Te nimetasite nelja riiki, äh, kus on üsna selgelt äh, olemas arusaam, mis avaliku teenus internetis tähendab, teistel ei ole aga seda ülevaatet praegu on igal juhul kiire äh, vajadus aru saamaks, äh, mis on see avalik äh, pädevus, mida me siin mõõdame interneti vahendusel. me oleme arutanud ka seda küsimust, kas peaks era-, eristama lineaarseid ja mittelineaarseid meediateenuseid, nagu siiamaani oleme teinud, või tuleb äh, see äh, eristus üldse ära kaotada, mis on teie seisukoht? suur tänu ja kolleeg Tino Olfi, palun. suur tänu teile, esinaine. mina tahaksin kõigepealt tänada teid ettekannete eest, suur aitäh, et olete tulnud siia Brüsselisse meile kõnelema. Äh, arutelu Äh, on keskendunud praegu valdavalt internetile, aga mina tahtsin puudutada ühte probleemi, mis on seotud pigem traditsioonilise meediakanalitega ehk siis televisiooniga. Äh, kümme protsenti tele-eetrist on äh, eraldatud sõltumatule meediasisule. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses sai Itaalia selles osas erandi. aga see on ühtlasi ka Euroopa direktiivi vastu. see on ka kahjustanud äh, meie väikeseid äh, produtsente ja sisutootjaid televisiooni jaoks ning kokkuvõttes on see äh, ka konkurentsivõimele halb, sellepärast et väiksed suretatakse välja. Äh, kas komisjon on seda arutanud ja kas olete jõudnud mingisugusele äh, järeldusele? suur aitäh kõikidele kolleegidele, tahaksin siia juurde lisada järgmist, ütleb esinaine, ma arvan, et see töö ning see uuring, mida te olete läbi viinud, see kõik läheb tegelikult ühes suunas ja mitte tingimata selles suunas, et äh, avalikus õiguslikus äh, ruumis äh, peaks erisusi kuidagi vähendama, sest direktiivis kindlasti on väga suuri väljakutseid. oluline on see, et kahese süsteemi rolli tugevdatakse, ehk siis avalik-õiguslik ja era- Eh, ning eh, toetatakse seda läbi võrguteenuste. aga me peame ka aru saama, millised reeglid on olemas, millised õigused ja kohustused on tagatud ning eh, mis on tänasel internetiajastul ka avalik-õiguslike kanalite jaoks tagatud, see on väga oluline konkurentsivõime jaoks. Äh, tahaksin teada, kas te olete neid teemasid äh, ka äh, puudutanud oma uuringus, kas olete keskendunud sellele, et kõikide osaliste jaoks tagada samu mängureegleid? sest jah, ühest küljest laiendavad pakkujad küll sisu ja toodavad sisu, aga teisest küljest on nad ka platvormide pakkujad, seetõttu omavahel konkurentsid, konkurendid kas need kohustused äh, laienevad ka nendele, kes äh, praegu teabekanalite kallal töötavad? Äh, nii et kui meil on rohkem reegleid, siis on meil ka rohkem kohustusi. võite ise valida, ütleb esinaine, kes, kuidas ja mis järjekorras hakkab vastama nendele küsimustele. Thank you, thank you for suur tänu kõikide nende küsimuste eest, mis minu arvates äh, vajavad päevapikkust arutelu, mida ma siis nüüd ette võtta, et natuke teie, teie ootusi-lootusi jahutada, ma tahan öelda, et meil on kaks osapoolt, meid on kokku üheksateist inimest ja väga palju infot, mida te küsisite, on seotud meie süvauuringutega, sotsiaaluuringutega ja me ei ole just sotsiaaluuringute eest vastutanud ja üks tõsine reservatsioon ka Te küsite meie arvamust. Meil ei ole arvamusi. Te peate sellega arvestama. Me ei saa sellesse laskuda, et me ütleme, meie arvates seda tuleks teha nii või teisiti, see on halb mudel, see on hea mudel. Meie esitame fakte ja teie teete nende põhjal oma järeldused. Ma vabandan, et ma teid niimoodi püüan kainestada, aga arvamuste esitamine ei ole meie roll. Kuigi ma saan aru, et teed küsimused teised ja nüüd me läheme tagasi esimese küsimuse juurde, mis puudutab Rumeenia olukorda. jah, äh, me anname aru äh, ka Rumeenia olukorra kohta, sellest oli juttu ka meie ERISe uudiste väljaandes ja seda on ka Mavise andmebaasis olemas, seega me äh, räägime sellest, mis seal toimub. me teame, et nad jälgivad meie väljaandeid ja teevad muudatusi ja see ongi meie roll aga äh, nõuannete andmine, mida võimalik teha. Te võite kasutada neid samu mainitud allikaid, vaadata, mida tehakse teistes riikides ja teha oma järeldused või pöörduda oma kolleegide poole meediaosakonnas, kes tegelikult annavad nõuandeid äh, nendes küsimustes kuid meie raporteerime olukorra kohta, nii nagu ka meedia olukorra kohta teistes Euroopa Liidu riikides ja mitte ainult Euroopa Liidus päris kindlasti me sellega tegelema. esitati küsimus selle kohta, äh, kuidas siis avaliku väärtuse testi põhimõtteliselt kasvatatakse, näiteks Saksamaal tulemusel äh, on sellised nelikümmend viis testi, äh, kakssada kakskümmend tuhat eurot, see nagu on lähedane teie tähelepanekule, kuid järeldused teete te ise ma lisaksin omalt poolt, et see sõltub ka menetluse pikkusest, mitte ainult selle maksumusest ja eh, see keskmiselt kestab üksteist kuud, eh, see on selline mõtlemapanev eh, fakt, kui te mõtlete ettevõtluse alustamisest, te peate selle pika menetluse läbi tegema, enne kui te saate oma äriga alustada. Euroopa regulatsioonide roll Euroopa teenuste arengu takistamisel ja nende arengu kahjustamisel, sest äh, välisriigid ei ole kaetud Euroopa Liidu õigusaktidega, me ei saa neid sundida tegutsema samade reeglite alusel ja me oleme seda märkinud, täheldanud, see on nõrgus, sest äh, teil on oma euroregulatsioonid, aga neid ei ole võimalik kohaldada mujal. teine aspekt on see, et mitte kõik Euroopa õigusaktid ei ole veel harmoniseeritud ja seetõttu toob kaasa selle foorum shoppingu tüüpi nähtuse sest kui isik on Euroopa Liidus ja temale kohaldub Euroopa Liidu seadusandlus, valitakse selline riik, kus need nõuded on leebemad. Ähm, ja traditsioonilise meedia valdkonnas ei olnud see nii lihtne, aga veebikeskkonnas on lihtsam ja mu kolleegid võib-olla liiba, lisavad omalt poolt oma infot oma teadmiste piirides. palju raskem on nüüd vastata küsimustele see riigitelevisioon ja avalik-õigusliku televisioon ja kui, millisel määral riik on Äh, kaasatud, siin oli Saksamaa kohta küsimus selle kohta, äh, kus äh, tegevjuhi lepingut ei uuendatud, see kõik on kajastatud ka meie aruannetest, aga samuti, nagu varem mainitud, järeldusi meie ei tee. meedia konvergents meediavaldkonnas Äh, on valdkond, kus äh, äh, avalike õiguslikku ringisõjalikult kasutati ja juba juhtrollis, näiteks digitaaltelevisiooni arendamisel, paljudes riikides kasutati seda võimalust, et turuolukorda muuta. ja jällegi ma tulen tagasi selle menetluse pikkuse ja maksumuse juurde. seetõttu tehnoloogia sammupidamisega on veel probleeme. reklaam, millisel määral see mõjutab sisu Äh, see võib-olla ei ole niivõrd äh, meie vaatluskeskuse teema, see on liiga üksikasjalik ja liiga keeruline meie jaoks, ma ei ole kindel, et me sellega hakkama saaksime. kuid alustuseks ta nüüd, et, et toimetuse vastutus on suur küsimus äh, audiovisuaalviisu, audiovisuaalsete teenustes direktiivis on terve termin, mida püütakse määratleda ja selgitada ja see võib-olla aitab teid metoodika valdkonnas, kuid selle kohaldamine detailselt on raske. nüüd laste vajadus, äh, Maie räägib teile hiljuti avaldatud uuringust ähm, alaealiste kaitse kohta, see on väga kasulik uuring, me ei ole neid unustanud äh, ja meil on oma ka nõuandev komitee Äh, kuid äh, väga huvitav on just jõuda nende tarbijateni, nende tarbijate rühmadeni, kes soovivad aktiivselt osaleda äh, töös meie nõuandeorganis. me tegeleme sellega, kuid me ei ole veel piisaval määral lapsi sellesse kaasanud. testi tulemused, avaliku väärtuse testi tulemused, sellele vastab Maia teile millisel määral on seda ka kasutatud, siin oli nelja riigi kohta küsimus ja viimane küsimus, sõltumatud tootjad kuuluvad nendesse ähm, valdkondadesse. Maie Capello, ma püüan oma vastustes äh, integreerida ka neid teemasid äh, online äh, pädevuste määratlemine, nagu eelkõneleja ütles äh,, ei ole siin kindlad piirid, ei ole ühtegi määratlust, mis on halb, halb, meil on tähendus, milline on seadusandluse hetkeolukord ja sellest võib järeldada, et mida rohkem need määratlused üksteisest erinevad, seda raskem on ka andmeid võrrelda äh, meie oleme mures just sellepärast, et meil on vaja võrreldavad andmeid, mille põhjal on võimalik ka järeldusi teha, meil on vaja sarnaseid mudeleid, kui meil on kakskümmend kaheksa erinevat olukorda, siis mudelit ei ole. mudeli loomiseks meil on vaja vähemalt rühmitada neli-viis riiki. kuid need neli riiki, Belgia, Taani, Norra ja Itaalia on ainukesed, mis kasutavad sõna internet, mis ei tähenda, et see on halb, vaid see on üsna selge kontseptsioon, mida kõik tunnevad esitati konkreetne küsimus ka laste kohta. see annab mulle suurepärase võimaluse mainida veel ühte raportit, mis puudutab äh, alaealiste kaitse konvergeeritud meediakeskkonnas. see ei piirdu ainult avalik-õigusliku valdkonnaga, keskpunktis on alaealised ja mis toimub erinevate platvormide raames. me keskendume kaitsevahenditele ja äh, regulatiivmeetmetele ning klassifikaatoritele. ühelt poolt sellele, mida liikmesriigid teevad oma äh, kaalutlusõiguse piirides ja samuti selles valdkonnas harmoniseerimine on veel puudulik ja avalik-õiguslikus äh, valdkonnas ei ole ka ühtseid reegleid, mis kõikidele kohalduksid ähm, Äh, kuid kui me räägime alaealistest, siis alati taandub see küsimus äh, määratlustele, mis on kahju, mis on risk, mis on oht, äh, mis on sobiv, mis on ebasobiv. see sõltub väga palju ka kohalikust kultuurist ja kohalikest traditsioonidest. ja võib-olla on hea, et see on direktiivist välja jäänud. samas see teeb mudeli võrdlejate olukorra, ülesande raskemaks ja sellest võib lugeda just minu poolt mainitud raportist. teine aruanne, mida ma mainiksin eh, seoses sõltumatute eh, sisutootjatega ja see aruanne on avaldatud ka komisjoni veebilehel. me kogusime viiest allikast eh, infot, see on näiteks nõudevideo kohta ja see sisaldab ka konkreetse osa tuleb eraldada teatud osa ajast ka Euroopa toodangule ja seal on väga selge ülevaade, kas sellega rikutakse direktiivi või mitte, õnneks meie ei pea seda ütlema ja ma ei saa öelda, kas see on direktiivi õige kohaldamine või mitte kuid eh, mainitud raportis te saate väga selge ülevaate eh, hetkeolukorrast. siiani ei ole Itaalial ühtegi ametlikku märgukirja selles küsimuses esitatud minu teada. Äh, küsimus raha ja vaatajad-kuulajad. ma ei ole päris kindel, ähm, millisele aruande osale see küsimus oli suunatud. meie aruande ülesanne ei ole anda omapoolne hinnang, mis on halb, mis on hea rahalised vahendid on paratamatu osa sellest pusles, sisu ei saa toota, kui rahalisi vahendeid pole. Äh, ja kui on palju raha, siis ei ole alati garanteeritud ka hea sisu. asjaolus see, et väga paljud vaatajad vaatavad sama sisu, ei pea ilmtingimata tähendama, et tegemist on hea sisuga. Äh, see on võib-olla lihtsalt moes hetkel, et seda jälgitakse. seega arvandmetesse tuleb suhtuda suure hoolega, kui Jill räägib sellest täpsemalt. oluline, et need arvandmed oleksid omavahel võrreldavad vastasel juhul on väga raske nende põhjal järeldusi teha. ja siis esitati üsna keeruline küsimus platvormide konkurentsi konvergentsi kohta ja sellele vastamise ma jätaksin pigem Žilile, sest see on rohkem nii-öelda majandusliku iseloomuga ja mitte niivõrd õigusliku iseloomuga, meie jälgime õiguslikku raamistikku ja nagu öeldud, vaatluskeskuse ülesanne ei ole järeldusi teha, no vähemalt mitte meie õigusteabe osakonna ülesanne. seega jätan selle vastamise Žillile. suur tänu ja nüüd härra Fontaine. kahe konkreetses küsimuses, mida ma oleks pidanud mainima suhted äh, ringhäälinguettevõtete ja sõltumatute tootjate vahel ja esimene kaardistamine ringhäälingute rolli kohta, selle kohta meil on andmeid, andmeid, et äh, nende roll äh, tootmise rahastamisel on oluline ja omamaised tootme rahastamine, mida suurem äh, see rahastamisroll on, seda rohkem on ka nende vaatajaid ja kui nad kaotavad vaatajaid äh, telekanalitel, siis nad peavad hakkama otsima ka seda originaalseid saateid ja siis neil tekib tugev stiimul online'i vahendusel tegutseda. seega äh, siin on korrelatsioon just nende rahastamise ja vaatajaskonna arvukuse vahel ja teisalt räägite konkurentsist, Euroopa platvormide teenuste konkurentsist, nagu Suzanne juba mainis, meie ülesanne ei ole anda teile nõu või avaldada oma arvamusi vaid lihtsalt esitada fakta see asjaolu, et turule on tulnud uued osalised, äh, kus kasutatakse ka äh, nõudeteenuseid, äh, aitab seda turgu edasi arendada, sest praktiliselt varem seda ei olnud ja loomulikult on hakatud, on vaja seda ka reguleerida, kui need USB-põhised osalised on loonud nüüd sellise turu, mida varem polnud ja mis avavad uusi võimalusi ka tootmisfirmadele. suur tänu. Teie vastused olid väga huvitavad, kuid loomulikult siin oli väga palju küsimusi, mida võiks põhjalikumalt arutada. kuid enne kui ma annan sõna Loreenile peadirektoraadist Connect mainiksin neutraalsust. neutraalsuse teemal ähm, võib esitada palju küsimusi seoses erinevate liikmesriikide, kui me räägime põhiõiguste kaitsest, siis kahtlemata äh, televisioon peab austama nii alaealiste naiste õigusi, vähemusrahvaste õigusi äh,, tuleb kaitsta inimesi äh, võõrviha ja rassismi vastu ja selles osas tuleb teha väga palju olulisi valikuid, kui me räägime Euroopa väärtuste ja põhiõiguste kaitsest. ja nüüd ma annaksin sõna proua äh, Lorena Alonsole. kes esitab siis oma seisukoha Ähm, peadirektori Connect ja samuti me kultuurikomisjoni ja vaatluskeskuse jaoks. Äh, kui, kuidas teha õigeid ettevalmistusi, need on samuti väga olulised ja pakuvad meile huvi. ja seega me kuulaksime ära, mida on komisjonil öelda kõigis nendes küsimustes. ja Mavisa äh, projekti kohta, kuidas see äh, areneb tänu, Susan, komisjoni nimel paar sõna ka selle vaatluskeskuse kohta, suur tänu selle uuringu eest. meil on väga tihedad suhted äh, vaatluskeskusega, eriti äh, minu üksusel, ja me saame vaatluskeskuselt väga palju tuge oma töös andmete näol ja seda eriti nüüd Refiti äh, ettevõtmises, kui me vaatame üle audiovisuaalmeedias ähm, teenuste direktiivi. ja kuigi see uuring, mida mainitud, ei olnud meie poolt tellitud, on see äärmiselt kasulik, pakub mulle suurt huvi ja minu jaoks ka selle tulemused on väga huvitavad. mis puudutab avalik-õiguslikke ringhäälinguettevõtteid, nagu mainitud, et äh, sellega on seotud lähimuse põhimõte, Amsterdami protokoll ja seetõttu komisjoni äh, pädevus on üsna piiratud, välja arvatud teatud kontrollifunktsioon ja komisjon on seda ka sageli välja öelnud ja eriti hiljuti volinik Oettinger Münchenis, et me hindame kõrgelt seda duaalset süsteemi, et turul tegutsevad nii kommerts kui ka avalik-õiguslikud ringhäälinguettevõtted. see on unikaalne Euroopa puhul ja selle tasakaal on äärmiselt oluline ning aitab edendada äh, meediapluralismi ja nagu volinik Oettinger ütles, digitaalajastu tähendab seda, et on rohkem ekraane, rohkem vaatajaid nende ees ja tegelikult avab rohkem võimalusi ka avalik-õiguslikule ringhäälingule edastada oma saateid avalikkusele oma pädevuste piirides, sellesse tuleb suhtuda kui võimalusse ja nagu öeldud, kui on nii palju sisu, mida toodetakse ja see sisu usaldusväärsus on nii erinev, siis väga paljud äh, suhtuvad avalik-õiguslikku ringhäälingusse kui usaldusväärsesse allikasse ja see peaks olema ka nende roll ja võimalus äh,. muude küsimuste puhul vastab tõele, et audiovaal me audiovisuaalse meedia teenuste direktiiv on äh, neutraalne, seal räägitakse ka äh, Äh, teatud väärtustega, alaealiste käitumisega, vihakõnega ja see kohaldub nii avalik-õiguslikele kui kommertsettevõtetele. ja loomulikult äh, selle läbivaatamine, direktiivi uus versioon hakkab mõjutama neid valdkondi ja nagu ma ütlesin, avalikuga, avalikkuse konsulteerimise puhul on üks aspekt, on just see, millest juttu oli et leida selles uues äh, konvergeeruvas maailmas avalikkusele pakkuva sisu äh, huvitatust. ja see saab olema ka osa meie Refit ettevõtmisest. suur tänu, suur tänu, et te täna siia tulite. ja me jääme lootma teie toetusele ka meie oma töös parlamendis ja teie poolt koostatud uuring saab olema väga oluliseks abivahendiks meile meie töös. edu teile! Eh, colleghi, allora noi continuiamo con eh, importanti presentazioni di. Eh... Jätkame. oma väga oluliste arvamuste tutvustamisega kõigepealt eh, on siis eh, Petra Kammerverti raport, tema arvamuse pealkiri on digitaalse ühtse turu akti suunas või ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks. kolmekümnendaks septembriks tuleb esitada muudatusettepanekud, hääletame kaheteistkümnendal novembril meie komisjonis ja ITRES ja ICO-n hääletatakse kümnendal novembril. tahaksin teile tuletada meelde mõningaid olulisi asjaolusid, nagu te teate, mais kaks tuhat viisteist avaldas komisjon oma digitaalse ühtse turu strateegia teatise Euroopa jaoks, seal on keskendutud kolmele äh, asjaolule, äh, juurdepääs veebiteenustele ja kaupadele äh, tarbijate jaoks, siis ähm, Euroopa digitaalse majanduse, kasvava digitaalse majanduse potentsiaali ärakasutamine nii et raport raporti pealkiri on siis äh, ettevalmistused ühtseks äh, digitaalse Euroopa aktiks ja äh, esimesed otsused lähtudes kodukorra punktist viiskümmend viis on ITRE ja IMCO vastutavad komisjonid ja kultuurikomisjon lähtuvalt meie kodukorra punktist viiskümmend neli on täiendav komisjon ja pädevuste jagamise läbirääkimistel. jõuti kokkuleppele ja artikkel viiskümmend nelja ka seotud komisjonide peavad esitama arvamused ainult oma pädevusvaldkondades. nii et vaadates raportit läbi, palun siis keskenduge palun ainult nendele tekstiosadele, mille, milles kultuurikomisjon on pädev, see suurendab meie usaldusväärsust ning tõenäosus, et meie muudatusettepanekud vastu võetakse, on suurem. sekretäriaat saadab teile äh, info kultuurikomisjoni pädevuste täpsustamiseks, kuid äh, mainiksin ära, et äh, tegemist on siis äh, lõigu kolm punktiga kaks ehk siis äh, meediaraamistik kahekümne esimesel sajandil seoses audiovisuaalsete meediateenistustega jagame ka pädevusi digitaalsete oskuste, ekspertteadmiste küsimuses äh, punkt neli kolm üks, see on seotud elukestva õppega Euroopa koolisüsteemiga. ja teabeühiskonna haridusliku küljega. seda ei olnud väga äh, kerge saavutada ja tahaksin siinkohal kasutada võimalust ja tänada sekretäriaati nende toetuse eest selles töös. tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et äh, osa kaks punkt neli, parem juurdepääs digitaalsele sisule, kaasaegne, rohkem Euroopa tasandi äh, autoriõiguste raamistik on samuti valdkond, kus me jagame pädevust. meil on siis kompromisspaketi, pakett ja lähtuvalt artiklist viiskümmend kolm pluss äh, ütleme me samuti oma arvamuse äh, veebiplatvormide rolli kohta. sekretäriaat annab teile rohkem infot selle kohta juba hiljem, kuid äh, praegune kokkuleppe ulatus teiste komisjonidega on selline, me tahtsime, et kultuurikomisjoni arvamust ka arvesse võetaks, nii et sellepärast me äh, leppisime selle siin kokku. Petra, palun. suur tänu suur aitäh, Silvia, ka sulle suur aitäh komisjonide esimeeste konverentsil tuli nii mõndagi seal läbi teha. ja me näeme, et mis puudutab komisjonide pädevusalasid, siis äh, siin äh, kiiresti muutuvad äh, tehnoloogilised äh, väljavaatet, tekitab segadust ka just meie pädevuste osas. meil on siin IMCO-l ja ITRE-l äh, koos pädevus, need kaks komisjoni on siis äh, mõlemad komis-, selle äh, raporti autoriteks, Juri Libe, Empl ja Kuld samas on reegli viiskümmend viis alusel siin kaasatud ja siis Econ, Tran ja Inta, mis tavaliselt on ka Äh, seisukoha välja ütlevate komisjonide tavalises rollis, nii et suur aitäh kõigile, kes on teinud äh, muudatusettepanekuid ning äh, suur aitäh, et pidasite nendest pädevusvaldkondadest ja piiridest kinni, sellepärast et vastasel juhul oleksid siin keskustelud kestnud veel ja veel ja me ei oleks jõudnud parlamendi ühesele positsioonile, mis puudutab digitaalset ühist turgu mis puudutab aine, ainupädevust, äh, siis siin äh, ütles Silvia ka selle osa kohta, eriti mis puudutab audiovisuaalseid meediateenuseid äh, ja see on kõik siis kirjas kolm kahes digitaalse strateegia vallas. meil on tööhõivekomisjoniga jagatud pädevus, mis puudutab meediapädevust ja digitaalseid oskusi. ja meil on jagatud pädevus juuriga, mis puudutab autoriõigusi ja äh, viiskümmend kolm pluss reegel kuulus äh, siis kõik, mis on seotud platvormidega. nagu öeldud, see kõik on pisut keerukas ja ma ei tea, kuidas me tegelikult selle töö kõik kokku juhime erinevate komisjonide poolt lõpuks, aga arutelu me peame ja järgnevate aastate jooksul ähm, see küsimus meid ikka ja jälle äh, saadab nüüd sisu juurde. Te teate, et äh, selle arvamuse projekti sees ei ole liiga palju äh, äh, võimalusi, tuhat viissada tähemärki on antud, läksin isegi natuke sellest üle ja loomulikult me ei saa siin kõike ära öelda, mis meile selle väga laia pädevusvaldkonna osas meil tähtis on ja mida me siin öelda tahame, on üsna selge, sellepärast digitaalsete pädevuste osas, mis on ju üks ka meie pädevusalasid, seda me ei tohi mitte ära unustada ja selles osas äh, olen ma ka toonud sisse mõned oma ideed ja ma ei ole mitte esimest korda viidanud siin seda, et Euroopas on vaja rohkem pühendumust, mis puudutab äh, selliste pädevuste arendamist, eriti just noorte puhul. siin äh, meediakompetentsi koolitus ja arendus alates lasteaiaeast äh, kuni keskkooli, ülikooli ning elukestva õppeni välja. viimaste nädalate jooksul oleme me mitmel korral kutsunud üles sellele, et me peame pöörama tähelepanu just meie kasvatajate koolitusele ja arendamisele ka ning eh, eriti, mis puudutab eh, informaalset õppimist ja õpetamist, näiteks noorsootööd, siis eh, siin tuleb pöörata meediakasutusele väga olulist tähelepanu. ma olen endiselt väga sügavalt veendunud, et meedia pädevuste koolitus ja haridus on parim noorte kaitse, mida me üldse saame tagada. nüüd AMSD direktiivi puhul me oleme eelmiste äh, Eh, perioodide jooksul juba teinud päris palju head tööd, seda tuleb siin jätkata ja seda saab siia kaasata. Eh, Sabine Verhain, Verhaini raport, mis puudutab eh, konvergentsi maa-, meedia, meediamaailma ja minu enda endine, eelmine raport televisiooni kohta just kui me pöörda, pöörame oma tähelepanu platvormidele, siis eh, nende ligipääsetavus on väga oluline. Eh, just eh, sisule ligipääs on väga tähtis, millistest tingimustest see sõltub, milline sisu ennem leitakse, milline on prioriteetne. see väga oluliselt mõjutab ka platvormide loomist digitaalses maailmas tulevikus Äh, kuna tänane maailm on pigem äh, mittelineaarse meedia äh, käes, on meie jaoks oluline just ajakohaseid ja ka ausaid reklaami pakkumise reegleid siin paika panna just äh, erasektori audiovisuaalteenused on huvitatud äh, taasrahastamisest, mis tähendab, et neil on vaja raha selleks, et kvaliteetset sisu toota ja seda viimast me neilt ju ootame. mis äh, puudutab tänast mittelineaarset hindamist, siis uues direktiivis peab olema just see punkt ajakohastatud, nii et selles valdkonnas konkurentsiriivet vältida ja kokkuvõttes tagada seda, et, et privaattootjatele ei rakendaks, ei rakendataks teisi reegleid kui neile, kes on ainult online-põhiselt tegutsevad. mis puudutavad, mis puudutab platvormide küsimust, siis me jõudsime väga kiiresti väga äh, tõsiste küsimusteni, äh, sest äh, kindlasti on või alati vajalik takistada illegaalse sisu edastamist, aga teisest küljest ei tohi takistada sõltumatult rahakotist kõigi ligipääsu äh, meediat äh, sisule. Äh, edasi avalike võrkude tagamine ning illegaalse sisu levitamise tõkestamine. siin me peame väga põhjalikult töötama ja ma arvan, et äh, me jõuame lõpuks selleni, et me ei tohi last mitte vanniveega äh, välja visata. ning äh, eelkõige muretseme selle eest, et kommunikatsioonivabadus ja interneti kontroll ei ole miski, mis siin nende sätete all läbi läheb loomulikult sisuga peab äh, raha saama teed, teenida, see ei ole mitte mingisugune küsimuski, aga enne, kui äh, autoriõiguste eest tasuma hakatakse, peab publik äh, saama ikkagi ligipääsu sisule, illegaalset illegaalset sisu levitust me saame tõkestada sellega, et legaalseid viise peab olema andmetele ligipääsuks rohkem ja need peavad olema ladusamad. ja peamegi kutsuma üles sellele, et sisule oleks võimalik lihtsamini ligi pääseda. Äh, uuringud näitavad, et inimesed on nõus rahakoti rahuat avama äh, kvaliteetse sisu eest, aga need äh, protsessid peavad olema lihtsamad ja ladusamad, kui võib-olla tänasel päeval see nii on mis puudutab õiglase tasustamise tagamist, me oleme selle poolt igal juhul. aga ka selles osas ma kutsun teid üles, et me peame eh, rääkima autoriõigustest eh, palju tugevamalt ning kasutama ära neid võimalusi, eh, mida digitaalne maailm meile pakub Eh, ning eh, samal ajal ei tohi me jätta kindlasti kunstnikke ilma nende ärateenitud honorarist. geoblokeerimine viimasel ajal väga kuumaks teemaks muutunud ka meil Euroopa Liidus. Eh, ma arvan, et see on just nišiteema, mis meid Brüsselis erutab, aga ilmselt ei ole laiema avalikkuse eest väga äh, tugevalt äh, problemaatiline. ma olen äh, oleksin volinik Oettingeriga päri, et eh, premium sisu jaoks on geoblokeerimine mõistlik. ma olen eh, veendunud, et see sisu paljusust toetab Euroopas, eh, et väga kvaliteetsele sisule oleks geoblokeerimine seatud ei ole võimalik Euroopa-üleseid litsentse Eh, väikestel tootjatel oma toodetele tagada. kui nad seda peaksid, siis nad ei suudaks toota nii, nagu nad tahavad ja see oleks kindlasti kultuurilise paljususele suureks ohuks Euroopas. seetõttu peaksime väga hoolikalt mõtlema, milline on mõistlik lahendus siin geoblokeerimise vallas edasi sisu ülekantavus Äh, legaalne sisu, äh, kus, mida ma olen ostnud ühest või teisest liikmesriigist või kus mul on siis äh,, äh olen liitunud mõne paketiga, näiteks Sky või teised kanalid äh,, neid, seda sisu on, peab olema võimalik üle kanda ühelt maalt teise, ükskõik äh, läbi millise salvesti või läbi millise meediumi võima-, võimaluse, tehnilisi võimalusi siin on, kuidas seda sisu üle kanda saaks siin on meil vaja mõistlikku reeglit. mis puudutab geoblokeerimist ennast, siis siin tuleb meil äh, väga selgelt sisu ülekantavuse ja geoblokeerimise vahelt eristada. mis puudutab geoblokeerimist, siis me peaksime mõtlema äh, äh, kapsad direktiivi mõtet kanda üle digitaalsele maailmale. idee on selles, et me peame lihtsustama piiriülest digitaalse sisu levikut ning äh, autoriõigused äh, tuleb seostada äh, sisu päritoluriigiga. ma arvan, et arutada on siin veel palju ma arvan, et äh, väga mitmed ideed, mis mõlemas raportis on kirjas ja mille üle me oleme juba hääletanud, äh, neist peaksime kinni haarama ja äh, siin uuesti tugevdama ja uuesti kirja panema. palju on juba mõttetööd ära tehtud. mul on hea meel ka teie mõtete ja ideede üle selle üle, kuidas me jõuame tulla siia mingisuguse õiglase Eh, ettepanekuni, mida komisjon ka silmas peaks, kui ta hakkab arutama, kuidas raha, eh, lahendada geoblokeerimise AMS direktiivi üldisemalt või muid teemasid, mida me arutasime, aitäh! Eh, suur tänu, Petra, selle selge sõnavõtu eest, proua Verhaen! kõigepealt tahaksin ma tänada äh, proua Kammerti selle arvamuse ettepaneku eest, see on lühike, aga see on väga selgesti sõnastatud ja need äh, lisaaspektid, mida sa täna siin ette kandsid, äh, näitavad, et meil on rohkem öelda meie komisjonis kui need neli punkti, mis siin kirjas on, juba minevikus erinevate nii sinu kui teiste raportite puhul võtsime juba väga selged seisukohad, eriti mis puudutab noorte meediatarbijate kaitset, mis puudutab äh, meediapädevuste kasvatamist ja harimist, äh, digitaalseid oskusi, siis äh, ikka ja jälle see raportites esile kerkib ja siin on vaja, siin ei pea nõukogu midagi hakkama uuesti leiutama, vaid need läbi arutatud teemad tuleb juba siia raportisse uuesti sisse tuua kui me need muudatusettepanekud, mida meie teeme, liigutame selles suunas, mida Petra siin äh, soovitas, siis me jõuame heale konsensusele, arvan ma. ja mul on väga hea meel ees ootava koostöö äh, ees muudatusettepanekute koostamisel. eriti, mis puudutab äh, autoriõigusi, siis Äh, läbi Reeda äh, raporti on, me oleme viimasel ajal äh, seda tugevdanud ning viimasel ajal oleme arutanud ka, nagu Petra ütles, nende teemade üle, need on väga tähtsad. muidugi, kui me siin teoorias räägime, kõlavad nad sageli hästi, aga kui me praktikas hakkame neid asju lahendama, siis on, peame kasutama vähem populistlikku lähenemist ja rohkem pragmaatilist igal juhul filmi ja äh, spordivõistluste ähm, edastusõiguste äh, sektorit see puudutab igal juhul. Äh, Brüsselis aga arutatakse neid teemasid ilmselt tihedamalt kui, kui mujal, kui ma oma valijatega räägin, siis on väga väike grupp inimesi, kes on mures selle üle, et nad ei saa äh, mingisugust sisu, mida äh, BBC või mingid Ameerika kanalid pakuvad ja ei saa seda samaaegselt. Äh, siin on muidugi küsimus, kas äh, kõike igal pool, igal ajal on vaja kohe kätte saada, kui näiteks saaks samasugust sisu näiteks kahe kuu jooksul või möödudes tarbida, siis oleks see võib-olla ka piisavalt hea. see puudutab kino ja kõike muud ka Eh, Euroopas on kultuuriline paljusus, mis on tunduvalt suurem eh, Euroopas kui näiteks Ameerika Ühendriikides. ja me peame kindlasti seda alal hoidma ja meie digitaalse eh, tegevuskava suhtes need teemad, mis teile, meile tähtsad on äh,, Äh, igalt poolt ligipääs äh, interneti sisule, äh, sisu ülekantavus ja muud küsimused on väga tähtsad just kultuurilise paljususe alalhoidmise seisukohalt. me peaksime vaatama ka nišitooteid ja mitte ainult seda, et kõik peab olema allutama, allutatud Euroopa-ülesele litsentsile siin on meil vaja kindlasti väga mõistlikku ja tundlikku lähenemisnurka, aga ma arvan, et kultuurikomisjonis me sellise tasakaalustatud lahendusega jõuame ja suur aitäh koostöö eest! Eski. Poi la collega Truppele chiudiamo l'intervento. suur tänu, proua, härra Rajevski, siis proua Trüppel. kõigepealt ma tahaksin avaldada teile kaastunnet raportöörile sest ma tean, et see teema on äärmiselt raske. Äh, tõepoolest suur tänu teile ja õnnitlused ka selle julguse eest, et te võtsite sellise raske teema käsitleda. ma mainiksin kolme asja. me räägime kolmest erinevast pädevusest, tehnoloogia, õigus ja siis sisu. ja digitaalse turu sisu Äh, kui me räägime esimesest aspektist, siis meil puuduvad pädevused tehnoloogia valdkonnas, meil pädevus puudub. aeg-ajalt me võime küll avaldada soovi, et äh, tehnoloogiad jääksid neutraalseteks, kuid see jääbki ainult sooviks ja soovunelmaks. rääkides õiguslikest aspektidest, siis loomulikult õiguskomisjonil on pädevus ja selles valdkonnas peaksime rõhutama ühte asja. tuleb kinni pidada autoriõigusest, austada autoriõiguse põhimõtteid ja see on ainuke, mida me saame rõhutada õigusküsimuste valdkonnas. kuid viimasena, mis on samuti tähtis, kui me räägime valdkonnas, kus meie pädevus on tõeliselt suur, siis me peame andma parima, kui me räägime sisust, siis tuleb tagada kõigepealt juurdepääs sisule ja peame ütlema, et ei tehnoloogia ega õigus ei tohi mingil viisil piirata tarbijate juurdepääsu sisule. eriti sellisele sisule, mis on haridusliku iseloomuga või mis loob lisandväärtust. ja ma tahaksin lisada veel ühte asja me peame olema väga täpsed sõnade valikus ja kasutamisel. esimeses ettepunktis tehakse ettepanek loobuda vahetegemisest lineaarsete, mittelineaarsete teenuste vahel. on väga oluline väga täpselt sõnastada seda, mida me soovime, sest äh, sellistes vahetegemisest loobumine mõningate dokumentides on see võimatu. lineaarteenuste puhul võib teinekord saavutada palju enamat kui mittelineaarsete teenuste puhul. viimased on muutunud äärmiselt kommertslikeks ja seetõttu ma arvan, et see erinevus äh, muutub veelgi suuremaks ja ei vähene. ja lisaks sellele me peame võitlema autoriõiguse eest, ma olen seda maininud äh,, ja me peame mainima ka juurdepääsu ka kultuuritoodetele ja kaupadele. kuid äh, see kompromiss saab olema äärmiselt raske, me ei tohi unustada, et autoriõigus teinekord äh, äh, jääb autorite käeulatusest välja, sest sisu, äh, mida autorid toodavad, hakkab elama oma elu ja nad jäävad äh, ilma sellest autoriõigust või on kaotamas seda autoriõigust ja kui me tahame autoriõigust kaitsta, siis me peame rõhutama põhiasja, seega autorite õigust ja mitte vahendajate, agentide õigusi, mis väga sageli ei kohtle autoreid õigesti. härra Tüüpel, suur aitäh, ma tahaksin tänada äh, Peetrat eelkõige äh, siiamaani investeeritud aja ja energia eest ning nende teemade äh, eest, äh, mida me peaksime veel äh, arutama. ma olen täiesti nõus sellega, et meil on vaja kindlasti äh, paremat definitsiooni, mis on audiovisuaalsed meediateenused tulevikus. me leppisime kokku, et siin on kindlasti sisu, mida toime, mille eest toimetus vastutab ning siin vaatluskeskuselt kuulsime ka, et võrgus on ka avalik-õiguslikel teenustel väga selge roll mängida ja kliendid peavad selle üles leidma ning äh, meie ühiskondlik-poliitilisest aspektist on see ülioluline. edasi meediakompetentsi äh, kasvatus ja harimine, see on kõige parem noorsookaitse ja meil on vaja kindlaid reegleid. mis puudutab platvormide reguleerimise küsimust, siis me teame, et äh, on tõesti illegaalseid pakkujaid, aga õigusriigi menetlusi tuleb siin rakendada ja mitte ainult äh, Eh, jätta operaatorite enda vahel see asi lahendada, vaid õigusriik peab siin sekkuma ja küsimused lahendama. viimastel aastatel olen ma ikka jälle argumenteerinud, et legaalseid pakkumisi on vaja toetada, sellepärast et mida atraktiivsemad on legaalsed ligipääsud sisule, eh, siis eh, kliendid on ka valmis piraatlusest eemale liikuma, sellepärast et nad tahavad käituda õigusriigi põhimõtete järgi mis puudutab geoblokeerimist, siis jah, teema on keeruline, ühest küljest on õige, et see on niši teema, aga teisest küljest võiks öelda, et kui on väheseid inimesi, kes on niivõrd rahvusvaheliselt äh, fokusseeritud, et nad tahavad äh, ligi pääseda sisule, mis teistes riikides on, on valmis sellest ka maksma, siis on see nii-öelda lisapakkumine äh, turul Eh, ei tohi kellegi õigusi riivata, minu arust on see tähtis, aga see on ka eh, teatud sorti leping eh, tootjate ja produtsentide vahel, kes peavad tagama oma teenused riikide, teatud riikides ka mina olen arvamusel, et ei tohiks Euroopa-üleste litsentside hankimise survet olla, see tapab ära kultuurilise paljususe ning äh, ahistab ka pakkujaid, aga kui me räägime äh, keelegruppidest või keelepiiridest regioonidest, siis on asi hoopis teistsugune. nii et ma arvan, et siin on diskussiooni vajadus olemas, peame seda veel äh, lähedamalt vaatama, aga tahaksin küsida, mida sa premium sisu all silmas pead, kuidas seda defineerida ja kus on äh, ja muidugi sisu ülekantavus, jah, tõesti, äh, viimasel ajal oleme kuulnud äh, nii pakkujate kui komisjoni poolt on seisukoht selge, kui sisu ja eest on makstud ühes liikmesriigis, siis peab seda sisu saama edasi kanda ka teistesse liikmesriikidesse, see on ainult õiglane. E, et see peab olema ka ühtse digitaalse turu paketi osa. aitäh! E, e, suur tänu! ja Euroopa Komisjon. palun uh,. Thank you, Chair. suur tänu, austatud esimees, austatud liikmed. suur tänu nende mõtete eest, mis on juba üsnagi põhjalikud ja mind ei üllata see sugugi, sellepärast et nagu te mainisite, on juba olnud mit-, kaks varasemat raportit, mille me põhjalikult läbi lugesime ja te töötate mõlema protsessiga olles põhjalikult kursis selle, selle teemaga ja jah, te olete tuvastanud, millised on õiged probleemid ja direktiivi äh, reguleerimise ala, see on tõesti ähm, problemaatiline ja arutelud käivad ja väga tore, et te räägite ka platvormidest ja räägite autoriõigusest, sellepärast et äh, direktiivi äh, ulatus äh, ja määratlused on oma, sealt tulevad kaks asja omavahel, on omavahel seotud, üldine arutelu, siis see direktiivi arutelu ja needsamad teemad terkivad üles autoriõiguste ja piraatluse aruteludes. väga huvitav oleks näha, millises kontekstis neid teemasid tuleb käsitleda. mõnikord on probleemid üsna ühesugused ja ähm, ja piiranguid, kohalisi piiranguid ei pruugigi olla, selles mõttes on väga tore, et te käsitlete neid kahte asja koos, veebiplatvormid ja autoriõigus. mis puudutab äh, sisu ja protsessi, siis äh, nagu te teate, me nüüd äh, praegu, praegu on lõppemas kuu lõpuga äh, avalik konsulteerimine, siis ka see REFit ülevaatamise, kohandamise faas on, on lõpujärku jõudnud, me oleme üsna kaugele jõudnud ja ootame pikisilmi juba arutelusid äh, parlamendiga. ja mis puudutab platvormi, siis äh, kahe, kahekümne neljandal äh, septembril kuulutame välja avaliku kuulamise ja mis puudutab ava-, autoriõigust, siis äh, nagu te õigesti ütlesite, tuleb leida õige tasakaal äh, digitaalse avatuse ja tasu vahel ja piraatluse vastase võitluse ja legaalse juurdepääsu vahel, äh, sisu ülekantavus, geoblokeerimine, kõik, kõik, kõik need elemendid loomulikult äh, on ka hindamisel. ja nagu te teate, me püüame vaadata, milliseid samme tuleks äh, astuda, milliseid meetmeid võtta, kõike me hindame, kuid võib-olla on erinevad sammud, mis viivad meid, meid lõppeesmärgile. nagu te teate, komisjonis räägitakse praegu tööprogrammist, mis kuulutatakse välja järgmisel nädalal ja siis räägime ka täpsemalt, millised on konkreetsemad sammud autoriõiguse valdkonnas. suur tänu! suur tänu! suur tänu nende kommentaaride eest! tuletan teile meelde, et väga oluline on tänada ka Petrat selle olulise arutelu eest tema teksti esimese versiooni teemal. nagu me ütlesime varem, nii Euroopa Parlament kui Connect peadirektoraat tunnevad selle vastu väga huvi, väga suurt huvi, eriti mis puudutab audiovisuaalsete teenuste direktiivi, nüüd Petra, palun. Ähm, suur tänu teile kommentaaride eest. mis puudutab tehnika ja autoriõiguste küsimusi, siis ma ei ole päris äh, päri, meil on nii ITRE kui ka IMCO-ga siin ju jagatud pädevused ja põhjusega. ja eelkõige sõltub kõik sellest ja ma loodan, et see on ka positsioon, mida komisjon jagab, et me äh, AVMD äh, direktiivi vaatame üles tulevikukindlalt ning ka tehnoloogia neutraalselt, et äh, me öö, oma rõhu paneme just tehnoloogia neutraalsusele, sest praegu ei ole ju tähtis, millise vidina läbi individuaalset teenust tarbitakse, vaid oluline on, kuidas toimetused ja produktsioon otsustab, kuidas seda sisu toodetakse. nii et ma arvan, me tehnoloogia neutraalsuse küsimuseni jõuame ka ning põhiküsimused nagu autoriõigused nii kasutaja vaatepunktist kui ka äh, tootja või autori äh, seisukohalt. Äh, ligipääsust on juba räägitud, see on üks kesksetest küsimustest, mille kallal peame tööd tegema. me rääkisime eelnevalt, milliseid teenuseid tuleb läbi võrgu äh, Äh, läbimist toetada. Äh, me rääkisime siin võrgusagedustest ja muust. täna äh, me ei räägi sellest, pigem räägime sellest, kuidas sisu läbi platvormi kätte saada. mis on premium sisu või mida ma selle all silmas pean? ma arvan, eelkõige suur Hollywoodi film oleks see näiteks, kui sellist eh, premium sisu ostetakse Euroopas, siis ei saa osta, oodata, et see litsents on ostetud kogu Euroopa jaoks, sellepärast et eh, siis ei ole neid teenuseid võimalik üldse ostagi, need ei muutu taskukohaseks. ja äh, premium sisu võiks ollagi just eraldatud, et see sisu ei muutuks liiga kalliks ning edasi spordivõistluste ja jalgpallivõistluste ülekandmise õigused, äh, mida äh, siis äh, liikmesriigi tasandil müüakse. Nende kahe puhul on geoblokeerimine ilmselt ka õigustatud vaatan korra märkmeid, kas unustasin midagi ei, tundub, et üldiselt mitte. suur aitäh teile veel kord muudatusettepanekute eest eh, ja teie kommentaaride eest. aga mis eh, puudutab eh, autoriõigusi, siis Helga, ma olen sinuga täielikult päri. me peame aga vaatama nüüd täpselt, kuidas me oma sõnastuses seda vastavalt mõistlikult siis saame ka kokku panna. nii et see on ka selge, mida me seal ütleme. üks asi, mis ma jätsin kahe silma vahele, mul on tunne, et mittelineaarse, lineaarse meediateenuse äh, segadus, me ei räägi mitte veebi ja tavakeskkonnas edastatavast äh, sisust, vaid me räägime esiteks äh, klassikaline televisioonisaade, mis eetrisse paisatakse klassikalisel ajal ja ülejäänud siis järelvaadatavad saated internetis mida on võimalik äh, internetist äh, siis äh, vaadata ükskõik millisel ajal. me oleme siin üritanud lahku lüüa media-, meediateenused, mis on lineaarsed ja mittelineaarsed ja me peame järgi mõtlema selle üle, kuidas me tuleviku tarvis seda veel kindlamaks muudame ja vaatama, kus kohas on lineaarsete ja mittelineaarsete sisu eristamise vajadused ja kas meil sellist eristamist üldse vaja on Grazie Petra, credo sia stato. suur tänu, Petra. väga hea arutelu, esimene arutelu ja ma ei hakka siin rohkem ise omalt poolt täpsustama, sellepärast et esitatakse ju veel muudatusettepanekuid ja nagu ka raportöör ise ütles, need muudatusettepanekud on väga olulised, need aitavad kaasa lõpparvamuse koostamisele, tuletan teile meelde, et kolmekümnendal septembril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kaheteistkümnendal novembril hääletame siin komisjonis ja ITRE-s ja EMKO-s hääletatakse kümnendal ja siis äh, järgmine teema, raportöör äh, on Julie Ward, äh, kultuuride vahelise dialoogi kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll Euroopa põhiväärtuste edendamises. eelmisel nädalal toimus meil väga tähtis kuulamine sel teemal. see teema on muutunud väga tähtsaks ja ma olen veendunud, et Julie vastab meie suurtele ootustele selles vallas täielikult. Julie, palun. suur tänu. suur tänu esimees, suur tänu kõikidele kultuurikomisjoni liikmetele, kes on tulnud mind siia aitama seda raportit koostada. dialoog ei ole kunagi olnud nii oluline kui praegu ja küsimus sellest, kellega me räägime, kuidas me üksteisega räägime, on samuti väga oluline. meie ühiskonnad on lõhestunud, me seisame silmitsi suurte väljakutsetega. ja ma räägiksin natukene, milline on minu raporti ulatus ja siis kuulaksin hea meelega ära ka teie seisukohad, teie ettepanekud, teie küsimused mul toimus juba esimene kohtumine variraportööridega, järgmise kohtumise kuupäev on ka vist paigas ja oleme eh, rääkinud väga paljude kodanikuühiskonna esindajatega, tervete, terve rea rühmitustega, mitteametlikku haridust pakkuvate rühmituste esindajatega selle raporti eesmärgiks on äh, kultuuridevahelist dialoogi edendada, edendada kultuurilist mitmekesisust, äh, suurendada vastastikust mõistmist, aidata paremini koos elada, aktiivselt mõista ja tõlgendada äh, Euroopa kodakondsust ning anda kuuluvustunnet. praegusel hetkel on meie sõnum järgmine. Euroopa peab olema oma väljakutsete kõrsust, kõrgusel, mis puudutab diskrimineerimist, sallimatust ja nii edasi ja nii edasi. me tahame äh, head dialoogi, mis äh, toob parema vastastikuse mõistmise ja ühiste põhiväärtuste toetamise, mis seega toob kaasa kaasavama ja mitmekesisema ühiskonna. seda kõike selles kontekstis, et Euroopa on praegu äh, jõudnud poliitilisse ja sotsiaalsesse äh, murdepunkti, poliitikud ja institutsioonid äh, paistavad rahvast üha kaugenemalt, me peame pakkuma mingisuguse lahenduse sellele kriisile, mis ei ole mitte ainult majanduslik, vaid ka poliitiline ja kultuuriline. raporti oleme me jaganud neljaks sambaks, kõigepealt kultuuridevahelise dialoogi edendamine, Äh, siis äh, kultuurilise osaluse ja aktiivsuse suurendamine, teiseks äh, mitteametliku hariduse ja ametliku hariduse ja elukestva õppe rolli väärtustamine, mitte ainult kooliharidus, mitte ainult see, et me eeldame, et õpetajad teevad kogu hariduse vallas tehtava töö ära, kolmas samma, kodanikuhariduse ja aktiivse kodakondsuse toetamine, me kõik tahame seda, me kõik tahame, et noored inimesed äh, muutuksid täieõiguslikeks ühiskonna liikmeteks, kes on valmis oma rolli ja ülesandeid võtma tõsiselt. neljas sama, võitlus rassismi, ksenofoobia vastu ning äh, äärmusliku käitumise ärahoidmine juba juurelt. ja me oleme rääkinud siin kogukondade tugevdamisest, see on üks alustalasid selles raportis, meie ei saa midagi ära teha, inimesed peavad iseenesest ise seda tegema, aga neid tuleb toetada, neid tuleb julgustada. peab olema mingisugune pärand. lugesin kahe tuhande kaheksanda aasta kultuuridevahelise dialoogi raportit. seal oli väga palju suurepäraseid äh, projekte, aga äh, see, nende projektide pärand äh, paraku ei olnud nii pikaajaline ja süviti minev, kui me oleksime seda soovinud ja paraku me peame siis nüüd selle teemaga tegelema selle puudujäägiga tegelema, siis kodanikuühiskonna roll kogukondades, just nimelt seetõttu olengi me väga palju rääkinud erinevate organisatsioonidega, kodanikuühiskonna esindajatega ja need küsimused, mida ma esitasin eelmisel nädalal, ei olnud tegelikult minu küsimused, vaid küsimused, mida ma olin kuulnud väljastpoolt Euroopa Parlamenti inimeste suust. ja siis äh, veel üks oluline element on äh, noored inimesed, äh, noorte potentsiaali toetamine, et neist saaksid tulevikus aktiivsed koda-, kodanikud meie ühiskonnas, keskendumine ähm, marginaliseeritud ühiskonnarühmitustele, kunsti ja spordi kasutamine kultuuridevahelise dialoogi edendamisel, see on väga oluline. meie komisjon vastutab ka spordi eest, ärgem keskendugem ainult kunstile ja meil on olnud väga suurepäraselt spordiüritusi ja spordiasjatundjaid viimastel nädalatel siin meie lähistel ja siis samuti pärandi ajaloo kasutamine, mitte ainult äh, lõhestava vahendina, vaid äh, vastupidi, kultuure ühendama, kultuuri mitmelist mitmekesisust äh, edendama vahendina kultuuripärand ja meie komisjoni seisukohast see on üks meie pädevusvaldkondi, mille kallal me töötame kogu oma ametiaja. siis äh, kogukonna töötajate väljaõpe, õpetajad, noorsootöötajad ja nii edasi ja nii edasi. kultuuride vahelise dialoogi edendamine välissuhetes samuti on tähtis teema. väga paljud sõnavõtud erinevates komisjonides, erinevates raportites on välja toonud kultuuri tähtsust välissuhetes, välistegevuses ja meil oli Ahvetiga väga hea ühine kuulamine. ja seda tuleks ka siin ära kasutada ja arvesse võtta ka sellekohaseid soovitusi kavatseme teha. nii palju siis minult sissejuhatuseks, ma olen kindel, et teistel liikmetel on paljugi omalt poolt lisada ja ma ootan juba huviga nende sõnavõtte suur tänu, Julie. suur tänu, et äh, juhtisid nendele võtmeteemadele, võtmeelementidele tähelepanu oma raportis. proua Oveni äh,, härra Oveni. jah, teil on suur eelis, teie räägite oma emakeelena inglise keelt mina püüan samuti siis oma emakeeles rääkida. suur tänu selle raporti eest. minu meelest oli väga hea, et me suvel kokku saime. variraportöörid said samuti välja öelda, millised on nende seisukohad ma loodan, et see võtab meie seisukohti arvesse. rahvapartei variraportöörina tahaksin rõhutada mõningaid asjaolusid. täpne diagnoos on eluliselt oluline. seda teemat vaadates peame me analüüsima meid ümbritsevat õiguslikku keskkonda, seda, mida me suudame teha, mida me ei suuda teha. Need aastad on loomulikult erinevad kuid äh, me peame minema kaugemale ja edastama selge sõnumi. see on väga oluline. minu jaoks on kõige olulisem see, et äh, mina mõistaksin ja minust saadaks aru. ma arvan, et see on üsna selge ja seda võib kasutada hea lähtepunktina. Äh, kui ise aru saad, siis annan ka mina endast parima, et, et selle teise inimese, ma annan endast parima, et teise inimese arvamust mõista, isegi siis, kui see arvamus on minu omast lahknev. ja äh, see on väga oluline, haridus on oluline, meie täpne diagnoosimisvõime, meie pingutused üksteise mõistmisel ning äh, oluline on ka et ähm, me pööraksime tähelepanu sellele, et äh, kultuuride vaheline suhtlus on ka Lissaboni lepingus tähtsal kohal, äh, see on seal juba väga selgelt sätestatud. juhiksin tähelepanu ka sellele, et oh, tähtis on ka erinevate uskude vaheline dialoog. meie hulgas on Euroopas palju neid, kes usuvad, äh, et usul, religioonil on oma roll, see ja see roll on seotud meie minevikuga. aga igapäevaelus näeme me midagi muud. me peame saatma uue sõnumi et mõista usu tausta. usk on oluline kaudselt ja otseselt, ning aitab äh, lahendada konflikte ja edendada rahu. see sõnum on äh, tähtis, äh, sõltumata sellest, kas te ise olete usklik või mitte, aga seda sõnumit tuleb edastada. ja veel. meil on ühine kultuuripärand, kultuuritaust, mis hoiab meid ühtsena ja see on minu jaoks tähtis. kui me räägime noorte inimestega ja minu jaoks on noortega rääkimine tähtis, see on ka üks meie raporti sõnumeid, siis me peame pöörama tähelepanu, juhtima tähelepanu meie kultuuripärandi tähtsusele. just nimelt äh, kultuuripärandist lähtudes peaksime me oma arutelusid jätkama, sellepärast et äh, läbi selle saame me määratleda omaenda identiteedi rahvapartei ettepanekute hulgas on ka üks ettepanek, mis räägib pluraalsusest ja ekstremistlikest tendentsidest. Nende äh, asjaolude ees ei saa silmi sulgeda, me peame ka äärmuslike kalduvustega isikutega dialoogi pidama, me peame samuti perifeersete piirkondadega, äärealadega dialoogi pidama. kultuuriline mitmekesisus, kas see on lisandväärtus või on see koorem meie ühiskonnale? ma arvan, et ka selle küsimuse üle tuleks mõtiskleda. veel üks lause minu poolt. heade tavade tähtsust ei saa alahinnata. keskendugem headele eeskujudele ning ootan pikisilmi võimalust äh, selle raportiga äh, tutvuda. jah, palun tehke nüüd pisut lühemalt, sellepärast et äh, aega on meil napilt. ja nüüd kolleeg Strelski, samuti variraportöör vabandust, ma ajasin sassi. kolleeg äh, Krasnodebski. jah, Poola nimed tõesti on äh, üsna ühesugused, nii et ma ei pane teile pahaks, et te mu nime alguses valesti hääldasite. väga raske on rääkida mingisugusest arvamusest või raportist, mida ei ole me rääkisime sellest teemast variraportööride kohtumisel, kuid ähm, ma näen juba ette ühte väikest raskust. raskust, ähm, milli-, selle, selles, kuidas äh, raporti pealkirja erinevad elemendid omavahel suhestuvad kõigepealt räägitakse selles raportis Euroopa põhiväärtuste edendamisest, siis räägitakse kultuuridevahelisest dialoogist ja kultuurilisest mitmekesisusest. Nende kolme elemendi vahel on pinge, kas kult-, kultuuriline mitmekesisus võib tähendada seda, et meil on erinevad väärtused ja me või oleme ise erinevad, äh, siis tekib küsimus, kas need väärtused, mille poolest me erineme, on ähm, põhiväärtused või mitte. ja kultuuridevaheline dialoog, äh, kas see peaks olema dialoog nendega, kes ei jaga meiega meie põhiväärtusi ja sellisel juhul, milline dialoog see peaks olema? Need küsimused on rasked ja tähtsad küsimused, millele ei ole kerge leida vastust. dialoog, mis tähendab meie väärtuste pealesurumist dogmaatilist lähenemist ei ole ju tegelikult dialoog äh, selle sõna õiges mõttes. mind huvitab väga, kuidas äh, raportöör nende raskustega toime tuleb. see töö ei ole sugugi kerge ning äh, nõuab väga suurt filosoofilist nutikust. kolleeg Maura, palun suur tänu, proua esineja. tähtsa raporti kohta, mida koostab kolleeg Julie Ward, ütleksin järgmist. tegemist on ajaloolise ajalooliselt olulise hetkega poliitiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult äh, ja praegu on õige aeg Euroopa Parlamendi hääl kuuldavale tuua, äh, rääkides sellest, kui oluline on mitmekesisuse, kultuurilise mitmekesisuse austamine. kultuuride vaheline dialoog on ainus äh, kultuuriline nutikas vahend migratsiooni rändekriisiga toime tulemiseks, tulemiseks, kui me vaatame äh, teleekraanidel äh, pilte hukkunud äh, sisserändajatest äh, ning sellest, kui raske on see diplomaatiline tee, kui me räägime sellest, kuidas Ungari ja Serbia vaheline piir taas avati, kui me näeme neid televõtteid, siis on kultuurilisel mitmekesisusel ja dialoogil väga tähtis roll, Euroopa peab aitama erinevaid kultuure lõimida, mina näen selles võimalust, mitte ohtu mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör ning äh, variraportöörina oleks, esitaksin ka meiepoolsed ettepanekud. rõhutada tuleb, äh, kui oluline on Euroopa Liidu kultuuriline välistegevus, et äh, sünniks uus kultuuriline demokra-, diplomaatia. kultuur on mõjuvõim, aitab ähm, soodustada rahu ja nagu ma juba ütlesin, Euroopa Liidu ja ÜRO teksti küsimuseski on see õige lähenemine, me hääletasime selle üle eelmisel nädalal. samuti tuleb toetada UNESCO ja Euroopa Liidu äh, ühistööd selleks, et UNESCO kultuuri, kultuuriväljenduste dokumendis oleks uus peatükk, mis keskenduks äh, kultuurilise mitmekesisuse ja kogukondliku mitmekesisuse edendamiseks äh, humanitaarkriisi tingimustes, siis äh, Euroopa äh, ühtne kodakondsus äh, komisjoni Euroopa kodanikele või kodanike Euroopa programm, mina olen selles küsimuses raportöör, ma leian, et see komisjoni programm aitab haridusprogrammide ja mitmekultuurilise hariduse kaudu edendada vastastikust mõistmist erinevate kultuuride vahel Euroopa maastikul Need kultuurid muudavad Euroopa maastikku rikkamaks, aga seda läbi sisserände. ja nüüd kolleeg Mara Kall, palun. suur tänu, proua esimees proua Ward töötab selle raporti kallal ja härra Ward, proua Ward, ma arvan, et see raport kütab üles suuri kirgi ja, ja see töö ei pruugi olla mitte ainult nauding just nimelt nende kuumade kirgede tõttu, mis selle teemaga seoses võivad tekkida. me rääkisime sellest eelmisel nädalal, me rääkisime eelmisel nädalal ka, ka ähm, äh, moslemi väärtustest Euroopas äh,. rohelised äh, proua Trüpfeld ko korraldasid selle üldse, see oli väga huvitav arutelu. ja Euroopa puhul on oluline Euroopa ajalood, Euroopa sõjad, impeeriumid äh,, linnastumine ja nii edasi ja nii edasi Euroopat saab näha läbi äh, linnaruumide äh, pigem, mitte niivõrd äh, piiride kaudu. sellepärast, et eurooplased elavad just nimelt linnades, Euroopa määratleb, on ka Euroopa kultuur, äh, usk, kultuuripärand, Euroopa on keeruline, Euroopa on vastuoluline kuid äh, tuleviku seisukohast äh, on äh, see meie kõige tugevam külg. praegusel hetkel kõik räägivad rändekriisist. mina arvan, et need pagulased toovad meile suure kingituse, sellepärast et nemad kohustavad meid ühtse mandrina, eurooplastena käituma nii et ma arvan, et me ei tohiks sellel võimalusel lasta käest libiseda, millele nad meile kätte on mänginud. raportis tuleb pöörata tähelepanu ka haridussüsteemide rollile jah, ma tean, Provood, kerge on neid asju siin mainida, aga ma arvan, et Erasmus on väärtuste seisukohast Euroopa jaoks rohkem ära teinud kui ükskõik milline alusleping, direktiiv või määrus. loomulikult meile meeldib äh, siin sätestada, koostada ja, ja ülistada erinevaid dokumente, aga nii see on, Euroopa ei ole lihtsalt mitte linna piirkondade süsteem. Euroopas on ka erinevad linnamudelid, mitmekesised mudelid, mõnikord pakuvad need mudelid äh, lahendusi, mõnikord vastuolusid. aitäh! mis on toimunud viimase kümne-viieteist aasta jooksul, kas juba Prantsusmaal või Hispaanias äh, või Inglismaal, äh, siis kõik äh, need, äh, need kogemused äh, on, on keerulised ja huvitavad ning võivad omalt poolt anda oma väikese panuse ja just nimelt siin tulebki mängu haridussüsteem ja, ja koolide tähtis roll. ma olengi peaaegu lõpetanud oma sõnavõtu, ma tahtsin öelda, et rõhutada tuleb seda, et Euroopa on omal moel mitmekesisene ja mitmekesisuses unikaalne ning me äh, meie ühisuses äh, ja mitmekesisuses on lisandväärtus, on meie peame äh, seda ka liikmesriikidelt äh, paluma selle poole pöörata, me tahaksime lisandväärtust, ilma et me peaksime kedagi millegile pea, kellelegi midagi peale suruma, tahaksime suurepärast tulevikku ja hiilgavat minevikku, aga ennekõike siiski suurepärast tulevikku, loodetavasti õnnestub meil see kõik sõnadesse panna ja see arutelu on muutunud siin äärmiselt filosoofiliseks. aga paraku me peame tegema lühidalt, me peame rääkima veel ühest raportist täna, tänase koosoleku jooksul, nii et äh, kolleeg Sõltrovaga tee lühidalt. Äh, tahaksin tänada äh, Julit, Julit tema sissejuhatava sõnavõtu eest, ma leian, et see, see rap-, poolt peab äh, rõhutama Euroopa põhiväärtuste tähtsust. Euroopa äh, deviisiks on äh, ühtsus mitmekesisuses ja samad väärtused kehtivad ka praegu, ka nüüd, kui me seisame silmitsi pagulaste kriisiga. Need väärtused on nüüd ajakohasemad kui kunagi varem meil on erinevaid muresid, erinevaid lähenemisi ja ja me peame kõiki mõistma, sellepärast et me peame olema solidaarsed, me peame erinevaid arvamusi arvesse võtma ja mõistma. me võime kasutada ära erinevaid programme, eh, instrumente, mida on juba kasutatud, eh, ametlik eh, haridus, mitteametlik haridus, seda te mainisite juba, aga ma arvan, et me peaksime leidma ka uusi vahendeid, uusi võimalusi selle vastastikuse mõistmise ja kultuuridevahelise dialoogi edendamiseks. suur tänu, äh, ootan rõõmuga koostööd teiega. suur tänu. ja nüüd saab sõna raportöör, aga enne kui ma annan sõna raportöörile, annan ma sõna komisjonile ja vabandust, et kuulamise tõttu oli meil siin teatava äh, teatavaid takistusi ja ma ei saanud teie seisukohti ennem kuulata alles nüüd. suur tänu, minu nimi on Silvia Kaaman. ja ma tahaksin tänada teid selle arvamuste vahetuse eest. tervitame seda raportit arvan, et tegemist on kasuliku panusega, mis aitab kaasa komisjoni tehtavale tööle ning plaanitavale. nagu te teate, volinik Navratšitsi ja Prantsusmaa algatusel toimus mitmeametlik äh, ministrite kohtumine seitsmeteistkümnendal märtsil Pariisis äh, ja seal võeti vastu deklaratsioon kodakondsuse ja äh, ühiste väärtuste edendamisel, äh, see on siis sallimus, vabadus äh, hariduses ja see deklaratsioon, selle deklaratsiooni vaim on väga hästi kooskõlas proua Wardi ettepanekuga ja täpselt samamoodi mõtleme meie ka komisjonis. Pariisi deklaratsiooni ulatus on sama lai nagu teie raporti ulatus, nii nagu proua Ward seda äh, kirjeldas, äh, seal räägitakse rohkemast kui radikaliseerumisest, räägitakse põhiväärtustest, kultuuridevahelisest arusaamisest, diskrimineerimise vastases võitlusest, samuti ka pagulaste ja teiste ebasoodsas äh, olukorras olevate välismaalase lõimimisest haridussüsteemi, see on vägagi päevakajaline praegust pagulaste kriisi silmas pidades. nagu te teate, volinik juba teie komisjonis kinnitas, et äh, ta hoiab äh, olukorral silma peal äh, ning kannab hoolt selle eest, et sellest deklaratsioonist ka midagi sünniks ja me praegusel hetkel arutame, kuidas ja millisel kujul seda teha ning tervitame teie raportit ning tahame teha koostööd Euroopa Parlamendiga selle teema vallas. mainiksin ka see, ka seda, et ühine raport, mis võeti vastu augusti lõpus, kus on pandud paika prioriteedid äh, hariduse ja väljaõppe valdkonnas, äh, selles on samuti Pariisi deklaratsiooni rakendamist äh, mainitud ja me tahaksime nii ET kaks tuhat kakskümmend instrumenti kui ka Erasmus, Erasmus programm kasutada ära selleks, et toetada selle valdkonna tegevusi. hariduse, koolituse ja noortefoorum, mis leiab aset üheksateistkümnendal ja kahekümnendal ähm, oktoobril ja kuhu te olete saanud kõik kutsed, äh, keskendub samuti sellele teemavaldkonnale äh, eraldi paneelarutelu ja töörühma töö kaudu. suur tänu, komisjon! Ah, te soovite siiski ka sõna? Äh, ainult kultuuri kohta tahtsin öelda nii palju, et ma tahtsin kolleegi sõnavõtule lisada, mina olen Nicola Robinson, olen äh, samuti komisjoni samast peatükist ja ähm, äh, volinik rääkis ka Luksemburgi eesistuja konverentsil, kus te ise kohal olite, äh, sellest, et komisjon on nüüd lähenemas uutmoodi kultuurilisele diplomaatiale, tehes koostööd Euroopa välisteenistuste ja teiste teenistustega, tehes koostööd UNESCO-ga, proua Pokova käis eelmisel nädalal siin siia sellele viitasid ka teised liikmed, see on väga oluline meie praeguses töös, iseäranis kahe tuhande viienda aasta konventsiooni silmas pidades, mille eesmärgiks on kultuurilise väljundi edendamine ja kaitse Äh, ka kodanikuühiskonna roll on tähtis, tahtsin sellega seoses äh, juhtida teie tähelepanu sellele, et meie üks uus teema kodanikuühiskonna dialoogis praegu ongi kultuuridevahelise dialoogi edendamine, kogukondade ühendamine läbi äh, ühiste kultuuriruumide ja siin just on see, on ühenduslüli eelmise nädala seminariga, kunstirolliga ja spordirolliga samuti siin mainiti, et oluline on heade tavade ärakasutamine, juhiksin tähelepanu äh, suurepärasele raportile avatud koordineerimise meetodiga äh, seoses. Äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raport koondab endast ähm, mitmeid kultuuri ja, ja teiste institutsioonide progra-, projekte kultuuridevahelise dialoogi edendamiseks. suur tänu teile! ja nüüd saab sõna Julie Ward äh, lühikeseks lõppsõnaks. suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu ka komisjonile, väga raske on lühidalt teha, ma näitan teile oma iPadi tagakülge, siin on liblika pilt ja tekst, äh, ränne on ilus, nii et äh, minu jaoks on proua Maura positi-, härra Maura positiivne lähenemine väljakutsetele väga teretulnud. ma arvan, et see tõesti aitab Euroopat muuta rikkamaks, aidata meid olla inimlikumad ja mis on samuti väga oluline ja meie filosoofiline arutelu on minu jaoks palju väärt, aga ma tean, et lõppkokkuvõttes me peame need vormima praktilisteks soovitusteks ja see ülesanne tõesti ei ole kergete killast, aga loodetavasti tulen ma sellega siiski toime. tegin palju märkmeid, ma ei hakka kõiki neid märkmeid üle kordama, muidu ma jääks siia kauaks, aga juhiksin tähelepanu sellele siiski, et et minu meelest äh, põhiväärtuste edendamine on oluline nende inimeste jaoks, äh, kes on tulnud siia ajutiste kodanikena või kes äh, jäävad siia tulevikus ähm, võib-olla alalisteks elanikeks. ma ei olnud sellele niiviisi kunagi mõelnud. ma, ma ei olnud kui selle raporti kohta ettepanek tehti esialgu, siis me ei osanud ette näha, et olukord kujuneb selliseks, nagu, nagu ta on kujunenud ja ma arvan, et me peaksime olema uhked oma põhiväärtuste üle ja me peaksime jagama neid nii hästi kui oskame, nii hästi kui suudame nende inimestega, kes vajavad abi praegusel hetkel. ükskõik, kas nad jäävadki siia või mitte, igal juhul meie hindame neid kõrgelt ja, ja me peame neid väärtusi, mida meie hindame, jagama nende teiste inimestega. ja suur tänu kõigile äh, teile, kes te aitasite mind, mul asju näha pisut teises valguses täna ja lo-, loodan jätkata teiega head koostööd positiivses avatuse vaimus, ava-, variraportöörid. suur tänu ja tuletan teile meelde, et peamine väljakutse on haridusega seotud väljakutse. selles valdkonnas on mitmeid teisigi teemasid, mis on kerkinud pinnale aruteludes ka välja toodud, religioonide vaheline koostöö, kultuuri äh, kasutamine, aga haridus kindlasti väga tähtsal kohal. me tutvustame seda raportit viieteistkümnendal oktoobril oma komisjonis ja kultuurikomisjonis toimub hääletus detsembrikuus. ja nüüd siis viimane punkt Erasmus pluss, elukestev õpe. meie raportööriks on Ernest Marakal. ja palun, härra Marakal. minuti. Cinque minuti. kõigepealt viis minutit. raporti tutvustamiseks. see on tihedalt seotud eelmise raportiga ja käsitleb neid teemasid, teemavaldkondi, kus on vaja väga palju veel ära teha ja õige tegutsemise puhul on võimalik saavutada häid tulemusi, ühendades erinevad institutsioonid selle nimel ka liikmesriikides. praegu on väga raske veel öelda kuidas seda saavutada, arvestades seda, et tööpuudus Euroopas on väga kõrge, äh, äh, äh, koolist väljalangemise protsendid on väga kõrged ja ka liikmesriikide piirkondade vahel esinevad väga suured erinevused, on piirkondi, kus tööpuuduse tase on väga kõrge või koolist väljalangemise tase on kõrge mis ei ole sugugi vastuvõetav ja väga palju on noori inimesi, kes kuuluvad just sellesse kategooriasse, kes ei tööta ega ei õpi kuskil. meil on kogutud väga palju informatsiooni, selle kohta on palju uuringuid, kuid meil ei ole veel koostatud ametlikku poliitikat ei Euroopa Liidu liikmesriikide ega komisjoni poolt, et muuta positiivses suunas eh, nimetatud näitajaid aastal kaks tuhat üksteist sõnastati mitmed üldised eesmärgid, kakskümmend protsenti liikuvust, juurdepääs kõrgharidusele ja nii edasi. Bologna programmi mainiti, Erasmuse programme mainiti. kuid need üldeesmärgid, mis siis kehtestati, ei ole olnud piisavad kutseharidus ja kutsekoolitus on oluline, see on oluline just äh, noorte kategooriale vanuses kaheksateist kuni kakskümmend neli. ja kui me vaatame statistikat selle kohta, siis on näha, et strateegia, mis vastu võeti, siis on ebaõnnestunud põhimõtteliselt me nüüd selles algatusraportis tahame esile tõsta seda, et me peaksime parlamendi, meie komisjonis pidama arutelu teemal, mida on võimalik ära teha, millised eesmärgid tuleb seada, milliseid vahendeid on vaja selle probleemi lahendamiseks, et edendada liikuvust kutsehariduses ja kutseõppes tehes seda realistlikult, ilma illusioonideta ja seda koos komisjoniga, ehk siis komisjon toetab meid ja selles küsimuses on meil komisjoniga saavutatud väga hea sünergia. pärast kaheksa aastat kestnud majanduskriisi, mis on muutunud struktuurikriisiks, me oleme hakanud leppima selliste asjadega, mis varem, millega me varem ei leppinud, mis olid meie jaoks täiesti vastuvõetamatud ja ma arvan, et nüüd on saabunud aeg endale selgelt aru anda ja mitte leppida enam nende vastuvõetavate statistikanäitajatega liikuvuse, tööpuuduse ja nii edasi kohta ja lisaks sellele on meil nüüd rändekriis, migrandid äh,, sisserändajad, kes on hakanud Euroopa demograafilist olukorda muutma, kuid tegelikult meil on vaja sisserändajaid võib-olla mitte sellisel konkreetsel viisil, nagu praegu see toimub, kuid ränne Euroopasse on oluline kui selline ja loomulikult nende isikutele pakutav kutseõpe ja kutseõppeprogrammid on nähtus, millesse tuleb suhtuda tõsiselt. seega koos tööhõivekomisjoniga, sest tööhõive ja haritus, koolitus käivad käsikäes ja seetõttu tööhõivekomisjon on kaasatud ja seda tõestab ka minu ko kogemus ja kui me suudame saavutada sünergia hariduse ja tööhõive vahel, siis äh, on meie eesmärk saavutatav, kui mitte, siis jätkab sellele ebaõnnestumine. lisaks sellele seda raportit võib muuta usaldusväärsemaks konkreetsete kogemuste, näidete abil. on läbi viidud mitmeid pilootprojekte, üks näiteks kultuurikomisjonis, teine ka tööhõivekomisjonis, et ühendada jõud, saavutamaks parimaid tulemusi mõningad konkreetsed võtmetähtsusega küsimused, millega meiega peaksime tegelema. kõigepealt liikuvus kutsehariduses ja kuidas need kaks poolt on omavahel seotud. ja see toob meid äh, teatud äh, kraadide ja tunnistuste vastastikuse tunnustamise puudulikkusele süsteem on ei ole harmoniseeritud, nüüd on avanenud võimalus seda saavutada ja samuti tuleb arvestada piirkondlikke erinevusi, erinevusi liikmesriikide vahel, äh, sest liikmesriigid ja haridussüsteemid erinevad. seega meil on vaja sellist äh, ühtset sidusat süsteemi, et suurendada liikuvust ja parandada juurdepääsu kutseharidusele, eriti nendes piirkondades, mis siiani on jäänud vajaliku tähelepanuta. lisaks sellele on oluline luua teatud ametkonnad või vahendajad, eh, kes siis suunaksid isikud, kes vajavad seda kutseõpet või kutseharidust ja kes soodustaksid juurdepääsu ka ülikooliharidusele. kõrgharidusele. kõik need on meie suurte probleemide kogumi osised. me tahame tänada härra Maragalli ja Sabine, kes rõhutas, kui oluline on see ühine äh, jõupingutus äh, tööhõive ja kultuurikomisjoni vahel, on oluline tugevdada ja parandada kogu seda süsteemi, et tõhustada kutseharidust Euroopas ja parandada kraadide ja tunnistuste ja diplomite vastastikku tunnustamist, mis on samuti äärmiselt oluline meil on olnud mitmeid erinevaid ähm, tegevusi. Ähm, Morin Chartier, kellega me varem oleme koos teinud, on olnud suureks abiks meile. suur tänu. Te ütlesite alguses, et te tahate konkreetne olla ja tagada selline Euroopa ähm, liikuvus hariduses ja iseäranis äh, kutseõppes kui ma vaatan kahe tuhande neljateistkümnenda aasta strateegia, äh, äh, statistikat, siis äh, ma ütlen, et kutsehariduses on kõige suurem vahe liikuvusnõuete ja reaalsuse vahel rahastamis, eraldatud rahastamisvõimaluste vallas. meil on poliitiline eesmärk ja paraku me seda poliitilist eesmärki ei saavuta, sellepärast et me oleme jäänud sellest kutseharidusest lihtsalt maha see on meie esimene töövaldkond, siis äh, härra raportöör, me peame seda lõhet vähendama. teiseks, liikuvus. teiseks siis äh, liikuvus tähendab seda, et äh, hariduse sisu tuleb tunnustada. kui me ei suuda kutsehariduses sõlmida kokkuleppeid nii, et me saame tunnustada teiste äh, riikide kutsehariduse sisu, siis me ei ole, me ei saavutaks seda, seda eesmärki. kutseharidus, see tähendab äh, praktikat, äh, see on kõige mõ-, mõjusam moodus tagada inimestele korralik ametielu, et tuleb kooliharidust vahetada ka praktikaga. ja me näeme, et tööandjad. tööandjate puhul on vahe selle vahel, mida me tööandjatelt ootame ja mida me neile lubame äh, kuidas me saame neilt oodata, et nemad aitaksid kaasa äh, noorte liikuvuse suurendamisele sellistes olukorras on? ma arvan, et me peame olema konkreetsed, nii et ma seetõttu juhiksin tähelepanu neljandale asjaolule ehk alaealiste probleem. ei ole mitte ainult täisealised, äh, kes kutseharidusega tegelevad, kuidas me tagame äh, alaealiste liikuvuse ja, ja toe Euroopa tasandil ja meie viies eesmärk, vähemalt äh, minu jaoks, on see, et me peaksime jääma realistlikuks transpordikulude küsimuses transpordiküsimused on seotud äh, praktikaga, kui me tahame, et inimesed oleksid äh, liikuvad, äh, siis toetagem nende ela, eluaset ja, ja, ja nende reisikulusid, see aitaks kaasa liikuvuse suurendamisele Euroopa tasandil. ja kuuendal, praeguses süsteemis peavad noored kasutama ära oma vahendeid, üha rohkem oma vahendeid. aga mida rohkem oma vahendeid, seda vähem liikuvust, nii see on. seitsmendaks. mõelgem ümber, kuidas me neid projekte ajas äh, ellu viime. praegu on suur vahe nende vahel, selle vahel, mida ettevõtted saavad projektidena endale lubada äh, ja mida meie neilt soovime. ja kõik, mis on meie poliitiliste eesmärkide vastane, sellel tuleb, seda muutkem. kaheksas, näitajad ja hindamiskriteeriumid, töötagem selle kallal, et me saaksime oma süsteemi pidevalt parandada. üheksas punkt. ettevõte, kes on vastutav, vastutab kõige eest, meie nõuame ettevõttelt tõesti tõsist vastutust Äh, tema vastutab kogu liikluse eest, kas me tõesti seda soovime? ja kümnendaks me tahaksime äh, ka hariduskeskuste rolli täpsustada, ma rääkisin pikalt, aga ma arvan, et meil peaksid olema väga selged eesmärgid juba algusest peale, ainult sellisel moel saame me süsteemi parandada ning äh, see algatusraport ei jää lihtsalt mingiks äh, ähmaseks äh, dokumendiks, mida ei saa millekski kasutada, aitäh. Dieci punti penso saranno sicuramente utili al raportöör per poter condividerli e, e, e suur tänu. ma loodan, et need kümme punkti on kasulikud ka raportöörile ja nüüd proua Fedorova suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri, aga ka kolleeg Morin Chartier, kes just kõneles, sellepärast et mina ei leia, et teie sõnavõtt oleks olnud liiga pikk, aga see oli väga-väga oluline sõnavõtt. Te kommenteerisite väga hästi seda, mida tuleb nüüd ette võtta. lisame omalt poolt ainult paar sõna Äh, kritiseerisite praegust olukorda, tegite ettepanekuid selle kohta, kuidas praegust süsteemi parandada. ma tahaksin öelda, et see programm praegusel hetkel aitab väga hästi parandada kutseharidust ja koolitust liikmesriikides. ma olen seda isiklikult kogenud, ma olen saanud koolidest tagasisidet ja koolidirektorid, äh, õpilased äh, ise tahavad äh, jätkata Erasmus programmi kasutamisega kutsehariduses. see on ja, ja nad, nad pingutavad selle nimel, et liikuvus kasvaks ja loomulikult aga programmi tuleb parandada, kogu aeg tuleb hinnata programmi, mõelda selle üle, kuidas äh, kergendada selle ähm, programmi kasutamist, süsteemi lihtsustada, liikuvust lihtsustada, kuidas halduskoormust vähendada ja nii edasi ja nii edasi. aga tahaksin omalt poolt lisada, et võib-olla ka ma ise panen mõned, esitan mõned ettepanekud, aga aga siinkohal rõhutaksin siiski, et see programm juba ka praegu toimib väga hästi. tere juurde, Paraola, ringratsiando. suur tänu ja nüüd annan sõna äh, härra Schöblele, kes on äh, komisjoni tööhõive peadirektoraadi esindaja. suur tänu, et te täna tulite. tänan, esinaine, me igati toetame seni avaldatud ideesid, eriti raporteeri pärast, sest on tõesti aeg mõelda liikuvusele. see on küsimus, mida on käsitlenud ka European Alliance for Apprenticeship, me oleme juba esimese uurimuse läbi viinud ja me näeme, et mitte ainult pakkumine ja atraktiivsus on olulised selles valdkonnas, vaid ka äh, õpipoiste liikuvus, me räägime siin äh, küll äh, kutseõpilastest, aga me peame rääkima ka nendest, kes õpivad töökohal. vastab tõele, et Erasmus pluss ja te nagu mainisite äh,, toimib hästi äh,. kuigi liikuvuse määr on suurenenud, meie edumäär on siiski veel suhteliselt madal, alla viiekümne protsendi, kui meil oleks rohkem finantseerimist, me su suudaksime rohkem ära teha ka liikuvuse valdkonnas. on olemas mitmeid algatusi, näiteks Jacques Delors'i instituudi poolt ja ka eelarvekomisjoni esimees on mõelnud pilootprojektide peale. seega me saame oma poolt pakkuda teile tuge ja abi, kui te seda vajate meilt kuid loomulikult me ei räägi siin toodete liikuvusest, me räägime noorte inimeste liikuvusest. seetõttu peame tegutsema ettevaatlikult ja me ei saa lihtsalt testida ja saata need noored inimesed, alaealised ühest riigist teise, kuid siiski on väga palju võimalusi veel liikuvuse tõhustamiseks, nagu me teame kõrgharidusest, siis Erasmus puudutab kõrgharidust, kuid Erasmus pluss raames saame me ära teha ka väga palju noorte jaoks just kutseharidussektoris, olgu tegemist siis õpipoisiõppega või pärast seda, kui nad on lõpetanud, on noored koolilõpetajad, kui see noor on just oma praktika lõpetanud, eh, liigub teise riiki, et omandada täiendavaid oskusi, keeleoskusi ja omandades ka äh, oskusi teises kultuurikeskkonnas. ma räägin lühidalt, kuid üks oluline aspekt on see, et meil on vaja ka nende äh, nii-öelda liikuvusega kaasnevate tunnistuste vastastikku tunnustamist ja meil on vaja ka tugistruktuure. me ei saa lihtsalt noori saata kuhugi mujale, kui meil ei ole paika pandud, kuidas seda teha. Teie aitate meid, meie aitame teid, kuid me peame sellele mõtlema Äh, mõningates piirkondades äh, kriis jätkub, seega ka äh, kutsehariduses liikuvuse edendamine võib olla üks selline noorsoogarantii teemasid, nagu see Practices Alliance organisatsioon teeb, et anda noortele inimestele neid oskusi, mida tööjõuturg vajab ja ootab neilt. suur tänu teie sõnavõtu, sest ja nüüd ma annan sõna uuesti kolleeg Maragalile lõppsõnavõtuks. suur tänu. ma arvan, et me teame täpselt, mida on vaja teha. ma hindan kõrgelt kolleegide sõnavõttusid. Need ettepanekud olid suurepärased ja ma hindan kõrgelt ka teiepoolset konstruktiivset lähenemist. me püüame kõike seda arvestada raporti koostamisel, et, et see ei hõlmaks ainult oskuste valdkonda, vaid nagu komisjoni esindaja ütles, suhtudes äärmiselt positiivselt sellesse teemasse, et me ei ole mõtet ju korrata jälle mitmekümnendat korda jälle meie head tahet midagi teha, vaid nüüd on õige aeg ja õiged tingimused otsuste langetamiseks. ja need peavad olema õiged otsused, et saavutada parimaid tulemusi. suur tänu, ma nõustun sada protsenti sellega, mida ütles komisjoni esindaja ja ma loodan, et koos tööhõivekomisjoniga me puhume uut elu sellesse teemasse, meil on suured ootused-lootused sellega seoses ja see kuulub meie prioriteetsete meetmete hulka. seega ma nõustun teiega täielikult, nagu raportöör ütles, me peame tegutsema konkreetselt selleks, et asja eda, edasi viia ei tohi piirduda ainult olemasolevate programmide elluviimisega, vaid peame paika panema ka vastavad poliitikad. meenutuseks teile, võib-olla me peaksime proaktiivsemalt tegutsema ja mõtlema konkreetsetele võrgustikele nagu Eurošamber, Eurobusiness, et kaasata aktiivseid partnereid, mis suurendab meie šansse noorte toetamisel, sest väga paljud noored ei tea, kelle poole pöörduda, et nende kavad tegelikkuseks muuta. seega raportit ootame oktoobri keskpaigas. kultuurikomisjoni hääletus toimub jaanuaris järgmisel aastal ja kuu aega hiljem võib-olla täiskogul. sellega me jõuame äh, selle olulise päeva lõppu lõppu, suur tänu, et te olite kohal, ma arvan, et me käsitlesime võtmetähtsusega küsimusi. järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub äh, neljapäeval, viieteistkümnendal oktoobril kella üheksast kaksteist kolmekümneni ja siis kella kolmest kuni kaheksateist kolmekümneni. terve päev, head õhtut!